kallid kolleegid, kas võtaksite palun istet selleks, et saaksime jätkata oma tööd? kõigepealt äh, tahaksin meie kõigi nimel tervitada siin härra Heinz Beckerit, kes on uus liige Rahvaparteist tervitame teid. Te olete nii ehk naa juba eelispositsioonis, sest et mitte kõiki uusi tulijaid ei tervitata siin nii rõõmsalt. nüüd oleme jõudnud meie päevakorra seitsmeteistkümnenda punkti juurde, tegemist on esimese arvamuste vahetusega meie mandaadi ajal Euroopa Komisjoni ja Euroopa sotsiaalpartneritega tööaja direktiivi ja selle rakendamise kohta. meil on mitmed külalised. ma saan aru, et ka komisjon soovib sõna, kes on siin esindatud, kuid samas on meil siin ka raportöör, kes on sama, mis eelmise ametiaja jooksul ja tahaksin temaga korraks üle kontrollida, kas ta tahab sissejuhatuseks midagi öelda. tundub, et mitte, tahab sõna hiljem, nii et kõigepealt siis sõna komisjonile, härra Armindo Silvale, kes on tegevdirektor um, uh... proua esinaine, suur tänu. kõigepealt äh, suur tänu, et tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadile küllakutse saatsite osalemaks sellel arutelul. sellest asjast pole parlamendikomisjonis räägitud juba kaua aega ja seega on mul hea meel teatada, et tööaja direktiiv on kindlasti sotsiaalse Euroopa äh, tur-, nurgakivi ning on seadnud meile väga konkreetse lati, nimelt et maksimumiga on ära siis piiratud töötajate tööaeg, nädalane ja päevane puhkeaeg, aastapuhkused ja ette on nähtud terve rida paindlikkuse meetmeid, mille saab siis käivitada kas seadusega, kollektiivlepingutega või kui äh, on opt-out versiooni kasutatud äh, siis nendes liikmesriikides ka kahepoolsel tasandil töövõtjaga. sarnaselt toimib see asi transpordi, tähendab, ei ole ette nähtud konkreetset seadusandlust, nii nagu näiteks transpordisektoris on, ähm, aga ulatus on pandud äh, paika pärast kahe tuhande üheksandal aastal läbi kukkunud lepitusmenetlust nõukogu ja Äh, parlamendi vahel äh, käivitas äh, koheselt komisjoni ümbersõnastamise kaks tuhat kolm murd kaheksakümmend kaheksa direktiivi osas, et arvestada uusi töömudeleid, uusi, uut tüüpi töökohti, üldse seda, et milline on liikuvus, tööaja direktiiv on, oli selleks ajaks juba ju kakskümmend aastat vana selleks, et vähendada õigusvaakumit, selgitada reegleid ja kohtu pädevus paika panna, et kui peaks tekkima vaidluseid ja siis välja tuua väga konkreetsed probleemid teatud sektorites seadusandluse rakendamisega teatud liikmesriikides ümbersõnastamise protsess sai alguse kahe tuhande kümnenda aasta märtsil äh, tööturu osapooltega konsultatsiooniprotsessist, sellele järgnes teine konsultatsiooniprotsess alates detsembrist eelmisel aastal, kus äh, palusime siis tööturu osapoolte arvamust äh, konkreetsete direktiivi muutmiste aspektide ja valikuvariantide osas. samal ajal avalikustasime üsna Äh, kaugele ulatuvad tõendid selle kohta, millised on selle direktiivi sotsiaalmajanduslikud äh, mõjud ning rääkisime ka sellest, kuidas direktiivi on äh, üle võetud ja rakendatud. ehk teisisõnu siis rakendusaruande avalikustasime ning Deloitte sõltumatu ekspert samal päeval esitas siis ka ülevaate omapoolse ja palus tööturu osapoolte arvamust. ja kõikidel osapooltel olid siis äh, direktiivi mõju kohta täpselt ühed ja samad andmed. rakendusaruandest järeldub, et suur osa töövõtjatest Euroopas äh, on täna kaitstud miinimumstandarditega tööaja osas mõnedes liikmesriikides on kaitsestandardid, mille seadusandlus kohalikul tasandil on ette näinud läbi kollektiivsete lepingutega, lähevad äh, isegi kaugemale kui need miinimumstandardid, mille Euroopa seadusandlus ette näeb, kuid äh, esile kerkisid ka mõned väga konkreetsed probleemid ning need on ka selles aruandes kõik välja toodud. teatud töövõtjate grupid on endiselt piisava kaitseta äh, Äh, liigsete töötundide osas või peavad tegema tööd asotsiaalsetel aegadel nii-öelda. ning äh, oleme välja toonud ka selle, et äh, Euroopa kohtute poole pöördumisel on olnud probleeme Euroopa haiglate ja näiteks tuletõrjeteenistuste osas ning ülevaade on meil nüüd ka konkreetne opt-out'ide kohta või erandite kohta. praegu on erandid äh, võtnud kasutusele kuusteist liikmesriiki, viis on, äh, mis puudutavad majandust üldisemalt ja üksteist konkreetsemat valdkonda. Äh, see tulenevalt silmapeakiri kohtuasjast ja osad definitsioonid on ka paremini paigas, näiteks autonoomsed töötajad, äh, mitme, äh, mitmed töölepingud, äh, tasustatud aastapuhkused, selle kombineerimine sinise leega ja nii edasi. on esitatud kaks valikuvarianti, kas kõigepealt fookusaruanne, mis keskendub kahele peamisele küsimusele, vaatamata kohtulahenditele, nimelt äh, tööaja, äh, kas tööaja sisse arvestatakse ka valveajad, näiteks nagu haiglas ja, ja äh, tuletõrjeteenistustes ja siis hüvitisaeg, hüvitispuhkeaeg need on lahendamata küsimused, nii et me ta-, et üks variant oleks keskenduda ainult nende probleemide lahendamisele. teine alternatiiv oleks äh, tõesti kõige, kõikehõlmav äh, direktiivi ülevaatamine, et lisaks nendele küsimustele üritatakse siis äh, muuta ka teisi aspekte tänases seadusandluses. ma ei taha siin väga pikalt rääkida ja ei too kõiki asju esile, mis, mis meie teatises on välja toodud kuid, kuid nõmeta-, nimetan neist mõningaid erandid Eh, probleemid, mis on seotud seire ja järelevalvega nende töötajate puhul, kes on valmis töötama keskmiselt nädalas rohkem kui nelikümmend kaheksa tundi, eh, siis sõltumatute töötajate definitsioon ja selle definitsiooni kaasajastamine, arvestades töömudelite muutumist. ja siis küsimus, kuidas paremini ühendada töö ja pereelu, näiteks äh, siis et töövõtjatel oleks õigus paluda tööaja muutmist ja suuremat paindlikkust ning kuidas tuua sisse suurem paindlikkus uute töötingimustega eh, kohanemiseks ning referentsperioodide pikkus, mida teha selliste töövõtjate puhul, kellel on mitu töölepingut sõlmitud, kas reeglid peaksid olema per töö, töövõtja või per leping Need äh, küsimused on kõik äh, praegu arutelul ja tööturu osapooltele me oma analüüsi ka esitame. kahekümne viiendal märtsil sai siis ühele poole see teine konsultatsiooniprotsess äh, tööturu osapooltega, meil ei ole täna konkreetset ülevaadet ja analüüsi tehtud nende peaaegu viiekümne vastuse eest, mis meile on saadetud kõige olulisem oleks siin kindlasti välja tuua, et kõige olulisemad äh, tööturu osapooled kõikidest sektorist on selgelt välja toonud selle, et nad on pühendunud leidma lahendust tööaja direktiivi muutmisel. Nad on üles näidanud tahet läbirääkimistesse astuda ilma aga, et neil praegu oleks võimalik kokku leppida nende läbirääkimiste ühtse ulatuse kohta, osas. ning äh, tööturu osapooled üldiselt on äh, tervitanud äh, komisjonipoolsete tõendite väljatoomist ning paljud on olnud nõus ka esialgse analüüsiga, mis esitati, kuigi ka mõnedes punktides äh, saime kriitika osaliseks. seega nüüdseks on kujunenud olukord, kus meie tööturu osapooled peaksid omavahel jõudma kokkuleppele selleks, et läbirääkimised äh, lõpuks alustada kui jõutakse kokkuleppele ulatuse osas, peaksid nad selle kohta ka ühisavalduse tegema komisjonile ja sealt käivituks siis üheksa kuu pikkune läbirääkimiste aeg. kui õnnestub nende läbirääkimiste lõpuks kokkuleppele jõuda, võivad nad kuid loomulikult konk-, sellel konkreetsel juhul me eeldame neilt seda pigem, et Äh, esitataks siis see kokkulepe komisjoni poolt nõukogule direktiivi äh, kujul äh, vastavalt aluslepingu artiklile sada viiskümmend viis, kus parlamenti küll teavitatakse sellest protsessist, kuid ametlikku rolli parlamendil otsuse langetusprotsessis ei ole. nii palju siis hetkeolukorrast ja sellest lähenemisest, millisena näeb tööaja direktiivi muutmist ette komisjon suur tänu teile. tahaksime nüüd äh, ära kuulata ka tööturu osapooled ning äh, järjekord on selline, nii nagu mulle välja pakuti. esimesena saaks sõna härra proua Smith äh, Business Europe'i nimel ja oleksime tänulikud, kui te komisjoni Äh, eeskuju ei jälgi ja teete natukene lühimalt, lühemalt ju ja anname teile siis võib-olla kuskil seitse minutit näiteks aega suur tänu, tahaksin tänada Business Europe'i poolt teie komisjoni äh, võimaluse eest teile rääkida sellest väga tähtsast teemast. kõigepealt loomulikult äh, meie organisatsioonis, nii nagu ka teiste tööturu osapoolte esindajaorganisatsioonidega, on arutelud alles käigus organisatsioonisiseselt, aga sellegipoolest olen ma valmis teile meie esialgseid äh, arvamusi pisut tutvustama. vabandan, ma korra segan vahele tuleb seda kuulamist vaadata laiemas raamistikus, me teame, et me oleme alles selle protsessi alguses, aga raportöör ja äh, fraktsioonide esindajad pidasid vajalikuks just seda, et äh, anda uut hoogu sellele konsultatsioonile, arutelu, me tahaksime võimalikult avatult rääkida erinevatest lähenemistest, äh, nii et äh, jah, täiesti loogiline, et te asja niimoodi näete, aga samas äh, tahaksime just nimelt infot selle kohta, millest te räägite oma organisatsiooni sees, vabandan, et äh, vahele segasin. jah, just seda ma kavatsengi teha, ma tahan teile anda aimu sellest, millised on meie sisesed arutelud praegusel hetkel kõigepealt äh, kohe sisuliste asjade juurde. meie arvates äh, direktiivi äh, sisu võiks olla järgmine. me usume, et, et direktiivi ülevaadetes peaksime piirduma ainult selliste küsimustega, mis on tekkinud üles Euroopa Kohtu, kohtupraktikast ja seda puudutab näiteks vahe, valve, see puudutab valveaja küsimust, haiguspuhkuse küsimust ja nii edasi. ja siis, mis puudutab menetluskorda, siis äh, meie täitevkomitee otsustas äh, soovitada äh, meie enda nõukogule Euroopa tööturu osapooltega läbirääkimiseks, et direktiiv piirdub nende kahe küsimusega. miks siis sellised sisulised piirangud? me arvame, et palgaline puhkus ja valveaeg ja puh- ja haiguspuhkus on väga kiireloomulised küsimused, vastasel korral võib tekkida mitmeid probleeme, nagu me teame valve aja osas, kohtuotsused ei ole direktiivi sätetega praegusel hetkel kooskõlas, mistõttu viieteistkümnes liikmesriigis võib praegu tekkida õigusrikkimusi lähtuvalt sellistest alustest ja loomulikult, kui sätteid ei järgita, siis komisjon rakendab rikkumismenetlust liikmesriikide, riikide suhtes valveaeg ei ole oluline mitte ainult riigisektori osas ega ka tervishoiusektori osas, erasektor puudutab see ka ja seetõttu meie organisatsioon soovib kiiresti leida lahendust selles valdkonnas, võtame näiteks infotehnoloogiasektori ja julgeolekuteenused, erahooldekodud ja erinevad tehased, keemiatehased ja nii edasi. samuti aastane puhkus on tekkinud, tekitanud probleeme, sellepärast et kohtuotsused on vastuolus mõningate olemasolevate olevate sätetega ja pöördumine alati kohtu poole võib olla väga kallis ja kui kogu valveaeg ka peetakse tööajaks, siis maksimaalne töö, nädalane tööaeg saavutatakse äärmiselt kiiresti ja seetõttu peavad ettevõtted palkama rohkem töötajaid. samuti, mis puudutab äh, puhkeaega, aastast puhkeaega, siis äh, kui äh, töötaja ei Äh, küsimused, mis äh, olid kohtu poolt otsustatud seoses puhkeajaga haiguspuhkuse ajale, võivad samuti tekitada täiendavaid kulusid äh, ja vastuolusid tööorganisatsioonides, seda küsimust on tõstatanud, seda küsimust arutati ka nelja ettevõtte mõjuhinnangus me arvame, et nendele küsimustele keskendudes on võimalik tööturu osapooltele lahendada kiireloomulisi küsimusi mitte ainult tööandjate seisukohast, vaid ka töövõtjate seisukohast, sellepärast et tegemist on äärmiselt oluliste küsimustega töövõtjate jaoks. mis puudutab sisu, siis me leiame, et erandid tuleks säilitada, kuueteistkümnes liikmesriigis on seda kasutatud ja nagu komis-, komisjoni esindaja main-, mainis, ja komisjon oma konsulteerimisdokumendis mainis, ei ole realistlik ähm, nõuda liikmesriikidelt äh, opt-out'i mittekasutamist, tegemist on ka äärmiselt paindliku sättega, mis on kasulik ettevõtete jaoks ja võimaldab ettevõtte tegevust kohandada nõu-, turunõudlusele ja äh, klientide vajadustele, samuti annab võimaluse viia läbi erinevaid äh, eriprojekte miks me oleme otsustanud sellise lähenemise kasuks menetluse osas? me usume, et kui me keskendume nendele võtmeküsimustele, valveaeg ja, ja palgaline aastane puhkus annab võimaluse tõesti edu saavutada ja jällegi mitte minna läbikukkumise teele ja see annaks meil pragmaatiliselt paremad võimalused direktiivi vastuvõtmiseks. me Äh, arvame, et laiem lähenemine sisuliselt äh, ei viiks eduka lahendusele, sellepärast et liikmesriikide hulgas valitsevad äärmiselt erinevad arvamused, samuti ka äh, liikme, Euroopa Liidu institutsioonide vahel, nii nagu ka tööturu osapoolte organisatsioonide vahel. tööturu osapoolte esindajana arvan ma, et me peaksime realistlikele ja kõige saavutatavatele kes-, asjadele keskenduma ja seetõttu me peaksime piirduma nende kahe küsimusega, mida mina olen siin esile tõstnud. ja lõpetuseks tahaksin ma öelda, et loomulikult on on mitmesuguseid no, laiemapõhjalisemaid küsimusi, mida puudutas ka e-, esimene äh, konsulteerimise või kuulamise etapp, me arvame, et äh, neid direktiivi sätted ei peaks hõlmama äh, nendes küsimustes peaksid ettevõtted või tööturu osapooled ise lahenduse leidma või liik-, lahendus tuleks leida liikmesriigi tasandil. ja mis puudutab rakendamist, siis me usume, et on äärmiselt oluline uute piirangute vältimine, mis Äh, vähendaksid ettevõtte võimalust paindlikult tööajaga mängida ja äh, piiraksid liikmesriikide võimalusi ise lahendusi leida ettevõtte ja liikmesriigi tasandil. ja seetõttu ma leian, et on äärmiselt oluline, et me keskenduksime nendele küsimustele, mis meie arvates äh, vajavad lahendamist Euroopa tasandil ja selleks on siis valveaeg ja palgaline aastalane puhkus suur aitäh ja nüüd Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni nimel proua Varnek, palun. Thank you very much and thank you. suur aitäh. suur tänu. suur tänu, et kutsusite mind siia. ma arvan, et kui me räägime siin tööaja direktiivist, siis äh, võiksime rääkida äh, kõigest sellest, millest oleme rääkinud äh, ja te ilmselt, teid ei üllata see mida ma hakkan ütlema, meie seisukohad äh, on viimase aastakümne jooksul väga põhjalikult välja töötatud ja tegelikult äh, suuri muudatusi meie nõuete osas ei ole. olen veendunud, et äh, minu järgnevad avaldused ei tule teile sugugi mitte üllatusena. ma arvan, et ei või kunagi öelda liiga palju seda, et tegemist on direktiiviga, mis on peamiselt seotud tervishoiusektoriga, tegemist on direktiiviga, mis peab võtma arvesse erinevaid rahvusvahelisi standardeid. teises kuulamises, kuulamisfaasis äh, on meie seisukoht, et äh, ametiühingute tõstatatud probleem ei ole piisavalt arvesse võetud ja, ja komisjon ei ole mõjuhinnangute äh, tulemusi piisavalt arvesse võtnud. oleme kuulnud komisjonilt, et on juba kaks ettepanekut, kõigepealt valveaeg meie jaoks on selge, et me, meil oleks vaja kogu direktiivi äh, laiapõhjalisemat ülevaatamist, mitte piirdumist üksikute küsimustega. ja meie arvates on kõige olulisem äh, erandite säilitamine, äh, siis viiteaegade pikendamine ja valveaja arvestus. mis puudutab seda erandi või opt-out'i küsimust, siis komisjon on oma teatises öelnud, et väga paljud liikmesriigid äh, on otsustanud äh, opt-out'i kasutamise kasuks ja komisjon leiab, et lahenduseks võiks olla vajaduse vähendamine erandi kasutamise järele ja mõjuhinnang samal ajal näitas selgelt, et tööaja pikendamine toob kaasa ohud äh, seoses tervise, terviseriskide töötajatele, sõltumata sellest, kas tegemist on vabatahtliku otsusega töötada pikemalt või mitte. neljakümnenädalane, neljakümnetunnine töönädal oleks äh, töötervishoidu ja ohutust äh, ja töö- ja pereelu tasakaalu silmas pidades tegelikult võib-olla isegi kõige ideaalsem lahendus. meie ei ole erandite seisu kohas, erandite osas oma arvamust muutnud ja mis puudutab viiteperioodi, siis komisjon on viiteperioodi tegelikult oma teatises pikendanud, nad on nüüd väitnud oma viimases teatises, et võib rakendada pikemat viiteperioodi kui kaksteist kuud, kui sotsiaalpartnerid on sellega nõustunud ja kahteteist kuud siis, kui lihtsalt on konsulteeritud. tegemist ei ole piisavate kaitsemeetmetega töötajate seisukohast ja kui me räägime siin pikemast kui nelja-aastasest, neljakuisest viiteperioodist, siis meie tahaksime saada jätkusuutlikke lahendusi. meie küsimus oleks järgmine, millistes sektorites oleks vaja äh, äh, selliseid pikemaid viiteperioode ja sellele küsimusele pole siiamaani vastatud meie jaoks. mis puudutab valveaega, siis äh, komisjon on äh, astunud sammukese selles osas äh, ning öelnud, et valveaeg peab olema tööaeg. nii, nagu Euroopa Kohuski on seda otsustanud oma kohtuotsuste kaudu, aga siis tuleb paraku jällegi meie jaoks negatiivne uudis komisjoni otsus valveaja arvestamise kohta on teistsugune kui nagu meie oma, me, meie arvates kogu valveaeg peab olema tööaeg ja seda tuleb niiviisi arvestada ka, sellepärast et siis me oleksime ka äh, kooskõlas oma käitumises Euroopa Kohtu lahenditega. ja om, um, niisiis me võime öelda, et meie silmist on mõningaid positiivseid samme tehtud vahepeal, aga siiski on vaja veel äh, äh, tööd teha, mis puudutab kompenseerivat puhkeaega, mitme töölepinguga töötamist näiteks ja mis puudutab äh, kompenseerivat puhkeaega, siis äh, komisjon ei ole lahendust pakkunud. mõjuhinnang näitab, et äh, puhkeaega ei tohiks edasi lükata, puhkeaeg tuleks ära kasutada võimalikult kiiresti ja meie oleme täielikult nõus sellega sellepärast et piisav kompenseeriv puhkus on meie jaoks äärmiselt olulise tähtsusega. mis puudutab töö- ja pereelu tasakaalu, siis ettepanekud selles valdkonnas on veel endiselt nõrgad, soolise võrdõiguslikkuse aspekti ei ole piisavalt arvesse võetud ja me tahame, et äh, töötajal oleks äh, õigus nõuda muutust äh, oma tööaja jaotuse osas ja need küsimused on juba olnud käsitluses, Euroopa Parlament on neid tõstatanud ja me arvestame, et te kindlasti võtate arvesse meie seisukohti. ja komisjoni ettepanekud. uusi ettepanekuid ei ole, mis oleksid kasulikud äh, Euroopa töötajatele. ja seetõttu oleme me otsustanud ja see on meie organisatsiooni seisukoha, seisukohast öö, äh, äh, uus samm, otsustasime, et öö, nüüd tuleks ette näha ka öö, tööturu osapooltega konsulteerimine ja läbirääkimised, aga meil on oma eesmärgid, nagu ma ütlesin, meie tahame, et tööaja direktiiv vaadatakse üle põhjalikult, kõikehõlmavalt, me tahaksime, et erandid järk-järguliselt lõpetatakse, me tahaksime viiteperioodide osas säilitada staatus quo ja me tahame seda, et Euroopa Kohtu äh, lahendeid, äh, mis puudutavad valveaega ja kompenseerivat puhkust, austataks. no suur tänu, nüüd on sõna VKE-de, Euroopa VKE-de esindajal äh, proua Volisinskil, palun. suur tänu, proua esimees, suur aitäh kutse eest, jah, täna jälle oleme siia kogunenud selleks, et rääkida äh, sellest väga olulisest teemast, nimelt tööajast. alustuseks tahaksin öelda, et tegemist on ka VKE-de jaoks väga olulise õigusaktiga, see mõjutab nende konkurentsivõimet, neil on vaja piisavalt paindlikkust selleks, et oma konkurentsivõimega säilitada. tahaksin kohe minna sisuliste küsimuste juurde meie arvates on väga oluline läbirääkimisi pidada, sest et tegemist on meie jaoks peamiselt sotsiaalpartnerite teemaga. just nimelt sellepärast otsustasime ka oma öö, ähm, kohustusi täita. tööaja direktiiv muudab veelgi keerulisemaks juba olemasolevat väga keerulist Euroopa raamistikku ning ka siseriiklikke raamistikke ja me tahaksime lahendust, mis oleks heaks näiteks, kuidas valdkonda paremini reguleerida. tuleks vältida lisahalduskoormust ja bürokraatiat VKE-dele. oma, meie ettepanekuks oleks tugineda kolmel elemendil, esiteks kiireloomulised prioriteedid, selleks on Euroopa Kohtu kohtulahendid, ja eriti õiguskindluse puudus, mis on tekkinud sellest tulenevalt. esiteks siis valveaja osas ja sellest, sellega seotud ka lisapuhkus ja viimaks haiguspuhkus ning iga-aastane põhipuhkus. sest et need on just nimelt konkreetselt seotud Euroopa Kohtu asjadega. kolmandaks, komisjoni fokusseeritud lähenemine, see viitab paindlikkusele ja referentsperioodidele. meie arvates mitte kõik ettevõtted ei ole siin samasuguses olukorras, ettevõtteid ei kohelda kollektiivlepingute osas samamoodi ja väikesed ettevõtted, mis jäävad kollektiivlepingutest täiesti välja, neil ei ole üldse ligipääsu äh, referentsperioodidele, mis on ju kaheteist kuu pikkused praegusel hetkel pärast majanduskriisi näeme eriti, kui oluline on käsitleda tööaega aastapõhiselt ja väikeettevõtetel on väga oluline see, et nad saaksid kasutada seda kaheteistkuulist referentsperioodi. edasi opt-out idest meie arvates on oluline see võimalus säilitada, kuid kui meil oleks parem võimalus kasutada pikemaid referentsperioode, siis nii ehk naa äh, pii-, see juba iseenesest piiraks opt-out'ide kasutamist, nii et see oleks selline tasakaalustatud variant. miks me seda varianti eelistame, nagu minu Business Europe'i kolleeg ütles, eelistame me seda, et oleks võimalus kokkuleppele jõuda tahtsime jääda realistlikuks, pragmaatiliseks ja tegeleda kõige kiireloomulisemate küsimustega ja jätta kõrvale selline üleüldine lähenemine, aitäh. suur tänu. nüüd eh, Euroopa Avalike Teenuste eh, Ametiühingute Konföderatsiooni esindajal on sõna, palun. suur aitäh, suur aitäh ka mind siia kutsumast alustuseks tahaksin öelda, et me oleme peaaegu nõus Ametiühingute Konföderatsiooniga ja seega ma ei hakka üle kordama seda, mida nemad juba ütlesid, tahaksin keskenduda aga paarile konkreetsele küsimusele, esiteks opt-out. ametiühingute mure seisneb selles, et sellist individuaalset opt-out valikut ei peaks ähm, tervise ja tööohutuse osas üldse olema sest et vast-, sest et ähm, vastupidisel juhul ei ole selliseid võrdseid tingimusi Euroopa Liidus. peamiseks või peamisteks probleemideks äh, direktiivi kohaldamisel on see, et ähm, avalik-õiguslikud asutused ei ole suutnud äh, järelevalvet pidada opt-out'ide üle ja kui me tahame praegu rääkida siin opt-out'i ulatusest, siis peaks meil olema kasutada ka konkreetseid andmeid, neid aga meil ei ole ja see on kohaldamispoolne tõeline läbikukkumine. komisjoni teatises on kirjas, et tulevikus peetakse paremat järelevalvet opt-out'i üle, aga see tegelikult läheb vastuollu põhimõttega, et peaks seda valdkonda paremini re reguleerima ja ilmselt ka väikeettevõtted ei rõõmusta selle üle, kui me tahame realistlikku ülevaadet sellest, kus seda täpselt kasutatakse ja kuidas ja arvestades, et individuaalselt on võimalik otsustada, kas op-, kas optaate kasutada või mitte, siis peaks olema meil kasutada hoopis täpsemad infod, eh, andmed, vabandust valveaeg. Euroopa Kohus on andnud äh, selle alla käivatele inimestele üsna suured õigused ja nüüd ei ole mingit võimalust äh, neid õigusi kuidagi lahjendada. see on seotud nii-öelda kaasaegse lähenemisega tööajale. meid ei ole veel täielikult veennud see, et olukord äh, oleks nii kardinaalselt muutunud, et direktiivis oleks vaja midagi radikaalselt muuta. kui vaadata seda kahekümne nelja või ööpäevaringset teenuste pakkumise vajadust avalikel teenuste puhul või näiteks ka põlluharijate tööd ja ka päev, ööpäevaringset tootmist, siis see kõik oli paigas juba enne direktiivi nii et siiamaani ei ole meile päriselt selgeks tehtud, et äh, mis on nüüd nii väga muutunud, et oleks vaja uut lähenemist, seda ei ole selgitanud ei tööandjad ega ka komisjon. uus lähenemine keskendub tegelikult äh, tööelu tasakaalustamisele ja ametiühingud ei ole meile küll kuidagi märku andnud sellest, et avalike teenustesse inimeste töölevõtmine oleks keeruline. nii et see, et nende probleemidega ei peaks tegelema, et peaks need alles hoidma läbi opt-out'ide ja Euroopa Kohtu lahendid läheb Äh, vastuollu sellega, et peaks olema nii-öelda kaasaegne lähenemine tööajale. teeme tööd ka hospimiga, haiglates, ka seal on läbirääkimiste suureks osaks just nimelt tööaja küsimused, sotsiaalpartneritel peab olema võimalus erinevates sektoris nende asjadega tegeleda ja ka oma seisukohti väljendada kui vaadata Deloitte'i konsultatsioonifirma mõjuhinnangut, siis tegelikult ei ole seal üldse mingeid tõendeid komisjoni toetuseks ja tegelikult mitmetel juhtudel, nagu me juba öelnud oleme, annab see uut jõudu ametiühingute argumentidele nii töö kui ka terviseohutuse osas ja ka tööelu tasakaalustamise osas opt-out'i küsimus seisneb selles, et mida on võimalik teha ja mida mitte. riikides, kus seda on kasutatud, on, on riike, kus seda on kasutatud spetsiaalselt äh, haiglate puhul ja üldse avalikes teenustes tundub, et pikemas perspektiivis peaks kindlasti opt-out, opt-out'i kasutamist oluliselt piirama ja äh, lõpuks ka täiesti ära kaotama. suur aitäh, nüüd ähm, riigi osalusega Euroopa Ettevõtete Ühendus, härra Andres Persson. Thank you very much, chair, for the invitation suur tänu, proua esinaine, et andsite mulle võimaluse, et rääkida ka meie konföderatsiooni nimel äh, kavatsen teile anda ülevaate peamistest punktidest, mille olen toonud välja esimese faasi konsultatsiooniprotsessis ja teises faasis ja siis räägin sellest, kuhu oleme jõudnud meie selle tööajadirektiivi ülevaatamisega. on täiesti selge, et on toimunud viimase kahekümne aasta jooksul pärast selle esimese tööajadirektiivi vastuvõtmist suured tööturu muutused, kuid avaliku sektori äh, teenusepakkujad peavad äh, täna tegema seda samadel alustel nagu kakskümmend aastat tagasi. samas aga kodanike ootused äh, teenuste kvaliteedi ja paindlikkuse osas on kindlasti suurenenud. avaliku sektori äh, teenusepakkujad üldiselt toetuvad töökätele nende teenuste pakkumisel, nii näiteks nagu tervishoiusektoris, aga tõsi on see ka teistes sektorites, näiteks nagu sotsiaalabi, hädaabiteenused, energiateenused ja veeteenused meie konföderatsioon on seisukohal, et igasugune ümbersõnastamine peab olema tasakaalustatud, tuleb arvestada töötervishoiu ja paindlikkuse küsimusi nii tööandja kui ka võtjatele ja see kindlasti peaks siis avaliku teenuse sektorite kvaliteeti tõstma. on täiesti selge, et valveaja küsimus on avalikule sektorile väga tõsine küsimus, nii nagu me teises faasis ka konsultatsiooniprotsessis ütlesime, et avalikud teenused peavad olema kujundatud äh, kodanike heaks, kellel peab olema juurdepääs äh, peamistele teenustele, näiteks nagu tuletõrje, haridus, äh, tervishoiuteenused, politsei, igal ajal. tööaja mudelid peavad välja kujunema vastavalt sellele eesmärgile, tuleb arvestada nende kasutajad, aga ka töövõtjate töötervishoiuga seonduvat tänane direktiiv peaks kindlasti natukene rohkem vastama avaliku sektori tööandja ootustele, kuid meie konföderatsioon äh, toetab seda, et äh, avalikule sektorile komisjon nii palju tähelepanu pööras nii teises faasis konsultatsiooniprotsessis kui ka selles ka, sellega kaasa käivates dokumentides kuid nüüd eh, siis eh, direktiivi ülevaate juurde, ümbersõnastamise juurde. pärast teise faasi konsultatsiooniprotsessi peaksid nüüd siis hakkama käima läbirääkimised selle ümbersõnastamise sisulise kohta, me oleme juba esimesele faasile vastanud, öeldes, et eh, tuleks leida lahendus sektoriülesel tasandil. ning meie seisukoht on jätkuvalt, et tööaja direktiiv puudutab tervet tööturgu, mitte konkreetseid sektoreid ainult nüüd läbirääkimiste ulatus. me ütlesime oma vastuses teise konsultatsiooniprotsessi jooksul, et uus tööaja direktiiv tule-, peab lahendama, peab lahendama puhkuste ja valveaja küsimuse, aga ka teised probleemid tuleb lahendada ja tööturu osapooled on need, kes peaksid direktiivi ümbersõnastamise ulatuses kokkuleppele jõudma. praegu on meil arutelul see, mis peaksid olema meie järgmised sammud ja loodetavasti siis läbirääkimised äh, üsna pea ka käima lähevad. suur tänu, proua esinaine! suur tänu, suur tänu kõikidele osavõtjatele, aga annaksin sõna nüüd meie raportöörile. suur tänu, proua esimees ja suur aitäh ka kõikidele külalistele praegu on tõesti õige hetk selgitada, kui kaugele oleme jõudnud ja äh, milliste mõtetega lähme arutelude teise etappi. praegu on kindlasti väga oluline teile öelda seda, et parlament äh, loomulikult peab kinni aluslepingutes ette nähtud menetluskorrast ja me ei kavatse kuidagi sellesse korda sekkuda. kolleegide hulgas on lähenemine selline, et kui peaksime jõudma kokkuleppele sotsiaalpartneritega ja kõikide teiste pooltega, siis äh, oleks see kindlasti parim lahendus nii tülikale teemale. loomulikult äh, need sõnavõtud, mida me täna kuulasime, äh, neid tuleb veel nüansirikkamalt käsitleda meil on vaja ära kuulata kõik erinevad vaatenurgad selles nii olulises küsimuses. tahaksin teile meelde tuletada vaid seda, et ähm, meie kogemustest, äh, oma kogemustest oleme juba näinud, milliseid vigu peaks vältima. mind paneb muretsema see, et me räägime sellest direktiivist ilma, et võt-, me räägiks aluslepingutest, ilma et me räägiks Euroopa Liidu seadusandlikest kohustustest. direktiivi eesmärki ei ole meelde tuletanud äh, siin, ei tuletanud täna meelde ei komisjon ega ükski teine sõnavõtja. me räägime siin ikkagi töötajate tervisest ja ohutusest, see on peamine eesmärk, need aspektid tuleb tagada tegemist on ajaloolise hetkega, kindlasti leiavad aset äh, tohutud arutelud, võtame näiteks äh, tuumaenergeetika, aga kui meil on siin laual direktiiv, kus me peame rääkima ohutusest, julgeolekust tuumaelektrijaamades, siis me peame jää-, rääkima konkreetselt sellest. ja täiesti teistsugune on see poliitika, millega edendatakse äh, tuumaenergiat või midagi muud sellist ja see, et ettevõtetel on siin vaja paremaid tingimusi ja nii edasi, kõik on täiesti õigustatud, aga me ei räägi siin selleks. sellest õiguslikuks aluseks on siin töötajate tervis ja ohutus, nii et see on põhimõtteline küsimus, nii et ei ole mõtet kohe algusest peale hakkama endale seadma eesmärke, mis on tegelikult teisejärgulised ja täiendavad ja need kuidagi ei saa asendada töötajate tervise ja ohutuse eesmärki nii et äh, me oleme väga pühendunud millelegi, mis on juba ajaloost näha. ei tasu unustada, et Euroopa Liit on olemas. töödirektiivist on räägitud juba ka kohtuasutustes ja on täiesti kindel, et meil on olemas äh, kogu pädevus selleks, et mitte jätta see siseriikliku õiguse hooleks. meil on vaja raamistikku kõikidele Euroopa töötajatele, selle aluseks on ka põhiõiguste harta, ei ole lubatav, et kuskil mõnes liikmesriigis on standardid allpool Euroopa Liidu taset. ja see, et ei ole Euroopa Liidu õigusakte ähm, töötajate tervise või ohutuse kohta või et sellest on võimalik teha tuhandeid erandeid ja nii edasi. igasugune selline lähenemine on juba ette läbi kukkunud. sest et kokkuvõttes äh, paneb, näitab Euroopa Kohus kõigile oma koha kätte. liikmesriigid ise on võtnud endale sellised kohustused, kui nad äh, nõustusid aluslepingutega, siis juba siis teadsid nad, et nad ühinevad väärtuste liiduga, et neil on kohustus võtta üles ühend-, üles, ähm, üle ühenduse õigustik ja et tegemist on ühtse turuga, tegemist on liiduga, kus on ka liidu institutsioonid ja kõike seda ei tohi kunagi silmist lasta loomulikult kõik Euroopa Parlamendi liikmed peavad absoluutselt kinni kohustustest, mis tulenevad aluslepingutest, põhiõiguste hartast, rahvusvahelistest konventsioonidest. ma ei rõõmusta sugugi selle üle, mida ma siin täna kuulsin tundub, et ka Euroopa Kohtu kohtulahendid on väga problemaatilised tööaja osas, aga komisjon, kes on ju aluslepingute valvur, kuidas on võimalik, et kahe tuhande kolmandast aastast peale ei ole midagi tehtud selle osas, kuidas seda direktiivi järgitakse liikmesriikides, et ei ole ühtegi liikmesriiki toodud Euroopa Kohtu ette äh, kuulsime, et siin on riike, kus äh, töötajad, töötajad on lausa kohustatud kirjutama alla individuaalsetele opt-out idele. kohtupraktikat äh, ei järgita paljudes liikmesriikides ja ma tahaksin teada, et miks ei ole neid liikmesriike juba praegu Euroopa Kohtu ette toodud nii et need, nende liikmesriikide vastu, kes on, keda on juba korduvalt korrale kutsutud, nende vastu tuleb alustada rikkumismenetlust. juba aastaid oleme kuulnud siin erinevaid volinikke ja vastutavaid isikuid, et alles peetakse läbirääkimisi. teinekord jälle ei esitatud rikkumismenetlust sellepärast, et jälle anti mingisugune viimane pikendusperiood aga kahe tuhande kolmandast aastast on möödunud juba kaheksa aastat ja Euroopa seadusandlust, õigusakte siinkohal lihtsalt ei täideta. ja lõpetuseks loomulikult tahtlikult ma tahaks olla mm, optimistlik, kuigi teinekord minu mõtted liiguvad pigem pessimismi poole siin räägiti VKE-dest. loomulikult on äh, ka tööaja osas tegutsemisruumi selleks, et jõuda mõistlikule kokkuleppele kõikides konfliktsetes küsimustes. siin räägiti sellest, kuidas äh, ettevõtetel on vaja paindlikkust ja on ju erinevaid viise, kuidas see paindlikkus tagada ettevõtted ähm, peavad iga-aastaselt hakkama saama turutingimustega ja see ei ole mingisugune ideoloogiline kaklus. põhiõiguste harta on olemas, kus on kirjas, et äh, tööpäev kestab maksimaalselt nii palju, nii et mis asja te räägite siin realismist ja pragmaatilisusest, me ei saa rääkida siin maksimum tööaja määrast kuidagi paindlikult ja küllap parlament suudab pakkuda ka paindlikkust, kui seda vaja on. ja me väga rõõmustaksime selle üle, kui äh, jäetaks kõrvale igasugune ideoloogiline maksimalism, kui me üritame lahendada Euroopa ettevõtete praktilisi probleeme, mis äh, puutuvad rohkem paindlikkusse kui millessegi muusse. ja sama kehtib ka valveaja kohta. valveaja küsimus on täiesti lahendatav näiteks äh, ööpäevaringsete teenuste osas. tuleb lihtsalt rakendada ellu Euroopa Kohtu kohtulahendit tööaja kohta loomulikult on võimalus ka kohandada direktiivi enim, erinevaid artikleid vastavalt sektoritele, aga ärge siin hakake neid erandeid tegema kuidagi individuaalselt, sest et siis ei lahenda me enam mingeid probleeme, vaid tekitame neid lihtsalt juurde. ja nüüd tõesti lõpetan. minu arvates oleks täiesti kasutu äh, kui üritaksime lahendada probleemi, minnes ajas tagasi sinna aega, kus ei olnud üldse Euroopa Liitu ega ka põhiõiguste hartat. või et kui läheksime tagasi lausa aega sajand enne Rahvusvahelist Tööorganisatsiooni või kaks sajandit enne seda, kui loodi ametiühingud või kollektiivlepingud nii et kui ei ole rahvusvahelist ähm, õigust töötingimuste osas, kui ei ole ka Euroopa Liitu, siis ei olegi midagi teha. kui me tõesti sellise lähenemise omaks võtame, siis mingit edu ei saavuta, vaid kukume täielikult läbi, proua esimees. suur tänu, härra raportöör. ja ma ei kutsuks siin üles äh, järgmistel kõnelejad, äh, kõnelejaid rääkima sama pikalt nagu kaks eelkõnelejat, kõigepealt aga proua Schröter äh, ja siis järgmised kõnelejad. jaa, ich verstehe das natürlich und ich mu-. Äh, suur tänu, saan teist väga hästi aru, proua esinaine. ja kujutan väga hästi ette, äh, miks äh, härra raportöör nii emotsionaalselt suhtub sellesse. komisjon on nimelt provotseerinud parlamenti ja meie komisjoni ja ma saan aru, miks härra Serkas äh, sellest suhteliselt äh, tuult tiibadesse on saanud. kordagi äh, pole komisjon maininud töö tervishoidu ja ohutust töökohal ja tööohutust. kuid see on ju ometigi õiguslikuks aluseks ja komisjon pole viidanud sugugi ka parlamendi positsioonidele ja parlament on võtnud ju ometigi kindla positsiooni vastu, kuigi me jäime läbirääkimistes äh, kaotajaks ja meie positsioon just nimelt veetab, viitab selle direktiivi õiguslikule alusele. ning äh, komisjoni kirjalikus äh, ülevaates jääb minule küll vähemalt mulje, et äh, komisjon on seisukohal, et kui paljud inimesed äh, sõidavad punase tule alt läbi, siis on põhjust äh, punase tule süsteem, valgusfooride süsteem üldse ära kaotada. keda see direktiiv härra komisjoni esindaja peaks kaitsma? peaks ju kaitsma töötajaid äh, negatiivsete tagajärgede eest nende tervishoiule. eriti kui me räägime tuletõrjebrigaadidest või tervishoiusektori töötajatest sest siis tuleb mängu ka veel kolmandate osapoolte ohutus ja tervis. igasugused erandid e, õõnestaksid seda seadusandlust lihtsalt sellepärast, et liikmesriigid ei pea direktiivist kinni, ei tähenda seda, et me peaksime hakkama seda tõrgendama ja võtma ära kaitse nendelt inimestelt, keda me nagu peaksime kaitsma meie peame ennekõike siiski mõtlema sellele, kuidas äh, direktiivis toodud kaitsetaset alal hoida ja mõtlema peaksime seda, sellele, et mida teha, et sellest kujuneks reaalsus. aga ma olen täiesti nõus härra raportööriga selles osas, et äh, kaitse on võtmetähtsusega. on tehtud ju väga palju uuringuid selle kohta, et millised on tagajärjed siis, kui inimesed teevad äh, tõesti väga pikki töötunde äh, üleliia, nii nagu tihti tervishoiusektoris asjad on see läheb meile majanduslikus mõttes lihtsalt liiga kalliks maksma. nii et erandid tuleb äh, eemaldada, see pidi olema üleminekumeede, aga endiselt neid kasutatakse ja see on skandaalne. suur tänu! järgmisena saab sõna enne härra Toomas Manni, härra Jüri. suur tänu. Äh, suur tänu, proua esinaine. ma ei saa öelda, et äh, ma oleksin muutunud eriti palju optimistlikumaks pärast tööturu osapoolte või kolleegide seisukohtade äh, väljendust, olen lihtsalt senisest veelgi skeptilisem ja ma olin juba enne skeptiline, ütlen. siin on tõsised huvide konfliktid, väärtused põrkuvad siin kokku. ja sellest on, olen ma mitu korda, sellest on palju räägitud ja ega täna ka midagi uut nagu esile ei tulnudki ja ma üldse ei saa aru, miks peaks seekord olema siis asi edukam kui, kui eelmistel kordadel? kas me tahame siin teha lihtsalt humanistliku väärt-, väärtusega ja märkimisväärseid avaldusi? ilmselt. kuid Business Europe'i seisukoht oli suhteliselt konstruktiivne sellegipoolest. Nende esindaja ütles, et tuleks välja tuua vähemalt need punktid, kus võimalik on edasiminek ja me peaksime keskenduma nendele küsimustele, kus edasiminek on reaalne ja võimalik. ja kui siis need edusammud on juba tehtud, võiksime tööga edasi minna. aga kui me sellest küsimusest räägime juba, siis äh, võiks laskuda detailidesse. on tekkinud siin tõsised äh, huvide konfliktid, mis puudutab pädevusi Euroopa äh, pädevust võrreldes liikmesriigi pädevusega, see ei ole sugugi selge ja selleks, et me mingisugusegi edasimineku saavutaksime, peaks olema äh, seadusandlus märksa detailsem. vähemalt teatud kategooriate puhul, näiteks nagu äh, sõltumatud töötajad, äh, aktiivsed, passiivsed, palgalised puhkused, haiguspuhkus, siin on terve rida termineid, mis on jäänud selge definitsioonita või siis on need definitsioonid teised, teineteisele vasturääkivad. tegemist on paketiga, mille puhul tuleb kindlasti läbi viia võrdlusuuringud ning me peaksime suurendama oma teadmisi üldise nägemuse kohta Eh, loomulikult eh, füüsilisest isikust ettevõtjate probleem on probleem, nad tihti töötavad kui palgalised eh, töövõtjad, kuid nende töötingimused on siiski natukene teistsugused võrreldes tööandjaga. me ei ole veel suutnud anda väga selgeid konkreetseid suuniseid seadusandluses selles küsimuses ja see probleem tuleb lahendada, lahendada. samamoodi valveaja arvutus on endiselt lahendamata. aga, aga väärivad lahendust kõik need probleemid, kuigi tihti jah, pigem neid välditakse. veel üks mõte kus jällegi minu meelest midagi uut kuulda ei olnud. nimelt Euroopa Liit on ju alla kirjutanud äh, flexicurity põhimõttele ja on huvitatud paindlikumast tööturust ning me oleme rääkinud pikalt-laialt Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiast ja tahame, et äh, meie tööturg oleks konkurentsivõimelisem kui paindlikum. ega täpselt ei ole räägitud, mida see tähendab, aga ei ole ju sugugi ilmselt kokku sattumus, et kuusteist riiki on palunud erandit ja teised liikmesriigid on välja tulnud teistsuguste loovate lahendustega, kuidas sellest direktiivist mööda käia ja erinevates liikmesriikides on paindlikkus äh, lahendatud eri, eri moodi. ja kuivõrd asi läheb kaasotsustusmenetluse alla, peaksime me täna tehtavates jõupingutustes osalema. kui kuusteist liikmesriigi asuvad seisukohale, mis on meie omast teistsugune, ei näe ma küll, kuidas me võiksime üldse mingisuguseid saavutusi oodata me oleme, peame, peaksime tegema järeleandmisi, oleme seda teinud varem, jõudnud kompromissideni, need kompromissid olid teinekord vägagi valulikud igaühe jaoks, kuid me ei ja ega meid ei julgustanud täna see, mis siin on öeldud. ma ei näe absoluutselt, kuidas oleks võimalik tulemusi saavutadagi. ja lõpetuseks mulle tundub, et kõige parem võimalus oleks julgustada iseenda liikmesriike andma selgeid suuniseid nendes valdkondades, mis ei ole praegu veel ära reguleeritud. ja kus meil oleks vaja natukene selgemaid äh, seisukohti tööaja kohta, tööohutuse kohta tuleb leida need valdkonnad, kus meil oleks üldse võimalus jõuda kokkuleppele. ja kui me jälle siin sellist tulevärki korraldame taoliste tänaste kohtumiste näol, siis on ju selge see, et samasuguse tulevärgiga läheb kogu see asi ka põhja, kui me sisulistest asjadest ei räägi. kui miinimumtingimusi ei täideta kui me ei suuda jõuda isegi selleni, et nende osas kokkulepped saadetakse, saavutatakse, me peame olema natukene loovamad, veendunumad oma tegevuses, selleks, et me saaksime jõuda konkreetsete lahendusteni. suur tänu, proua esinaine. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Toomas Mann. suur tänu, proua esinaine Etuki esindaja ütles täna, et eh, tema jaoks on tegemist eh, déjà vu'ga ja tõesti, me oleme seda kõike enne näinud ja enne kuulnud. seda ütlesid ka kolleegid, me oleme täielikus ummikuseisus ja selle asjaga mitte kuhugi jõudnud ei ole. härra Serkas mm, ütles, et eh, selles samas rattas oleme me ringi tammunud kaheksa aastat ja kaheksa aasta jooksul on välja kujunenud teatavad rituaalid. erinevates liikmesriikides on jah, tõesti olud erinevad, kombed erinevad ja tundub, et me nagu ei tahakski mitte midagi euroopalikku selles küsimus, Euroopa üles selles küsimuses, aga samas oleme ürit-, huvitatud siiski tööohutusest. ja kui me seda tõesti tahame, siis tuleb samme edasi astuda, see ei ole lihtne Äh, ametiühingute konföderatsiooni esindaja ütles, et tuleks äh, täiesti ümber sõnastada kogu see direktiiv, samas ettevõtjate esindaja ütleb, et ainult äh, osaliselt, vähemalt erandite osas olete te natukenegi sarnastel seisukohtadel. Opt-out'i või erandi võimalus peab jääma alles, sest kuusteist liikmesriiki seda nii tahavad. võib-olla muudab nende meelt rikkumismenetlus või kohtulahendid aga on ka neid, kes ütlevad, et erandid on täiesti lubamatud, no mida me siis teeme? ma osalesin ise sellel lepituskohtumisel, härra Serka oli ka kohal. ja ausalt öeldes see kohtumine kestis öid ja käisime täpselt samamoodi paiga peal ringi, üritasime sildu ehitada, aga kuhugi ei jõudnud teinekord jah, õnnestub ilus sild ehitada, näiteks nagu San Francisco Golden Gate Bridge, aga samas on oht, et tuleb suur hiigellaine, tsunami ja selle silla kõik maa pealt minema pühib, aga me pole sinna jõudnudki, meil polnud tsunamit vajagi ja te ütlesite, proua Varnek, et äh, meil on väga selge tööaja puhul ka tege-, äh, väga selgelt tööaja puhul tegemist ka soolise võrdõiguslikkuse aspektidega. jah, haiglates tõesti, aga kas see on siiski nii probleem, probleemne mettedede osas näiteks? Äh, ma olen käinud väga paljudes muuseas kiirabikeskustes ja seal ei ole väga palju naisi tööl ja tohtreid meil ka väga palju naisi ei ole, nii et minu meelest siin ei ole seda soolist mõõdet, nii nagu te räägite. ja komisjoni esindaja, teie ütlesite, et on käivitatud konsultatsiooniprotsessid, no väga kena, kuid väga paljudes konsultatsiooniprotsessides oleme varem näinud seda, et lõpuks need inimesed, kelle käest on nõu küsitud, ei arva sugugi, et nendel oleks mingisugune mõju siis lõpuks ka olnud. kas te lihtsalt täidate siin formaalsusi selle nõuandeprotsessiga, kas te üritate jätta muljet, nagu te inimesi kuulaksite? kuidas me saaksime sellest teha tõelise konsultatsiooniprotsessi, kui tõsiselt te seda ikkagi võtate, sest et eh, ometigi teema on ju oluline ja tuleb eh, võtta seda väga tõsiselt. ma tean, proua esineja, et aega on vähe, seega härra Serkas, valveajad. see on alati olnud eh, väga oluline. härra Serkas arvab, et on võimalus jõuda siin lahenduseni. kui me ei räägi enam eranditest, siis äh, me peaksime üles näitama paindlikkust sektoriüleselt, kas see siis ei olekski valikuvariant? kas me ei võiks võtta erinevaid sektoreid ja erinevaid piirkondi erinevalt selle kohaselt, milliseid äh, lepinguid nemad suudavad äh, sõlmida, kas see ei näitaks, et me oleme paindlikud, nii nagu me seda ju tahame olla? ja siis äh, tööturu osapooled ilmselt oleksid meiega ühes paadis. võib-olla niimoodi saaksime me sellest pessimistlikust öö, äh, öö, äh, olukorrast välja võib-olla oleks see see samm, mille Euroopa tööturu osapoolte vaheline dialoog võiks teha, kas härra Serkas, seda ei oleks võimalik ja mõtet proovida? härra Clark ja siis äh, proua Karima Telli, härra Clark. suur tänu, proua esinaine mulle pakkus suurt huvi see, et komisjoni raportis äh, oli välja toodud kuusteist liikmesriiki kahekümne seitsmest, kui need, kes soovivad erandeid, tegemist ei ole tegelikult äh, blokeeriva enamusega, nagu mõned meie komisjoni liikmed minevikus on äh, vihjanud. Äh, mind huvitas ka see, et vähemalt üks tänastest külalistest ütles, et erandid peaksid alles jääma, ma olen sellega nõus, kui kuusteist liikmesriiki tahavad erandeid, siis äh, see peaks kohalviibijatele andma pisut märku sellest, mis meil mängus on. Nendes liik-, nendes liikmesriikides on oma seisukohad välja töötatud koostöös tööandja ja töövõtja organisatsioonidega ja nad peavad saama jätkata oma traditsioonilist teed. ja teine küsimus, mida tahtsin tõstatada, on valveaja küsimus. ja seda konkreetses kontekstis. valve aeg mõjutab äh, meditsiinitöötajaid ja ma ei tunne suurt muret teistes valdkondades, äh, nagu näiteks veoautojuhtide puhul. loomulikult äh, nendele tuleks eraldada neile ettekirjutatud puhkeaega aga ma ei tea kõikide teiste liikmesriikide oht, kohta, aga Ühendkuningriigis mitusada noort inimest lahkusid meditsiinisektorist, sellepärast et olles lõpetanud äh, meditsiiniõpingud, läksid nad kliinilistele praktikale äh, haiglatesse, aga tööaja direktiiv oli seal äh, palus neile töö lõpp, sellest direktiivist lähtuvalt pidid nad oma tööpraktika lõpetama enne, kui nad olid kogunud piisava aja, piisava tundide arvu kogemusi ja äh, nad äh, ei teinud tegelikult tööd, äh, nad kuulasid, osutasid abikätt, õppisid ja õppisid ja kuidas te võite kujutada ette, et nende töötundide pikendamine suudab aidata kaasa meie patsientide tervise kasutamisele või üldse võiks kuidagi tööturgu parandada, me kaotasime mitusada noort arsti, see ei saa aga aidata kaasa ülejäänud rahvastiku tervise paranemisele proua Karima Telli ja siis edasi järgmised kõnelejad, proua Telli. suur tänu! tahaksin tänada siin ametiühingute esindajaid, aga ma ei saa tegelikult aru, miks on vaja ette näha erandeid. tõesti, miks, et mis maailmas me üldse elame, kas praegu peab nüüd töötama rohkem, et teenida vähem ja lisaks sellele veel ka oma tervise ära rikkuma töökohal. nii et mis maailm see selline on? teiseks, ma olen nõus härra Sergasega selles osas, et äh, seda, sellest direktiivist peaks vähemasti minimaalseltki kinni pidama, sest et erinevalt eelkõnelejast tahaksin öelda, et viisteist liikmesriigi ei kohalda direktiivi nii, nagu peaks tundub, et nemad ei tea üldse, mis päriselt toimub. tuleb ikkagi arvestada ka sellega, mida ütlesid kohtunikud, mida ütles kohus. otsus on tehtud. ja minu jaoks on praegu täiesti selge ja härra Serkas ütles selle ka väga selgelt välja, et tervis ja ohutus peavad olema selle direktiivi tuumaks ja me ei saa nendest kuidagi mööda vaadata. härra Stimoniuk ja siis härra Kristjanson. suur tänu, proua esinaine! ma soovin äh, tööturu osapooltele edu, äh, ehkki mulle tundub, et esimene takistus, äh, esimene on kohaldamisala üle asjad selgeks arutada. ja siis veel, mis puudutab paindlikku, kaitstud paindlikkust, siis äh, kui vaatame direktiivi praegusel kujul, siis on juba praegu mitmesuguseid sektoreid äh, ja, ja, ja nii edasi ja nii edasi puudutavaid erandeid selles direktiivis. mina kuulusin sellesse komisjoni ka üheksakümnendate aastate alguses, kui me selle direktiiviga tegelesime, see vastu võeti ja liikmesriigid, kes läbirääkimistes osalesid sel ajal, tahtsid seda direktiivi võimalikult paindlikuks muuta ja sellepärast ongi siin igasugused viiteperioodi viited, äh, erandid artikkel, algne artikkel seitseteist äh, muuhulgas. ja meie oma ettepanekute paketis nõukogule, me, millest rääkis ka Toomas Mann, tegime ettepaneku viiteperioodi pikendada, meid kritiseerisid ametiühingud seetõttu, aga sellest ei piisanud, sellepärast et väga paljude liikmesriikide jaoks, ka minu enda koduriigi jaoks oli see vastuvõetamatu, nad ei taha Äh, mitte mingisuguseid piiranguid, nad tahavad täielikku vabadust tööaja valdkonnas ja äh, Briti miljonite töötajate jaoks on see tegelikult tänapäevane reaalsus. Nad äh, võtavad töölepingud vastu ilma igasuguse tööaja piiranguta ja see on mõningates liikmesriikides veel nii. ja siis pöördudes tagasi Elizabethi küsimuse juurde, komisjon on küll aluslepingute kaitsja, ja kahe tuhande kolmanda aasta leping, äh, direktiiv on meil aluseks ja kas tõsi on see, et ähm, komisjon saab praegu ainult rakendada individuaalseid rikkumismenetlusi individuaalsete äh, liikmesriikide kohta ja ma tahaksin, et komisjoni esindaja räägiks meile, kas on sellised rikkumismenetlused alustatud äh, liikmesriikide suhtes, kes on direktiivi sätete suhtes eksinud ja mis puudutab Ühendkuningriiki, siis äh, meil äh, riigiorganid võivad äh, küsida kohtutelt, kas seadust eiratakse või mitte, kas Euroopa õiguses ei ole sellist mehhanismi, mille abil saaks kohtu abil kontrollida, kas alaline erand on vastuolus tervishoiu ja ohutusega seotud seadustikuga ma arvan, et meie kuulajad tunnevad, et nad on segaduses, me räägime siin tervisest, me räägime siin ohutusest ja õigustikust sellega seoses, seoses ja samal ajal eranditest tervist ja ohutust tagavatele sätetele. kas komisjon võib äkki seda kontrollida kohtu abil? Monsieur Kristjanson. härra Kristjanson ja siis proua Blinkevitš-Juute. suur tänu, proua esinaine ja suur tänu ka tööturu osapooltele nende ettekannete eest, ma tunnen suurt muret, me oleme sattunud tupikseisu ja ma arvan, et seda võisime me ka kuulda tööturu osapoolte ettekannetest. on vastuoluline, et komisjon tahab aidata kaasa sellele, et riigid et, et võtta midagi ette sellega seoses, et riigid rikuvad Äh, sätteid, äh, kuid samas ei tahata, taheta üleüldiselt äh, tingimusi parandada, seada paika ülempiire tööajale, mis aitaks tegelikult ju kaasa tervise, tervishoiu ja ohutuse paremale taganemisele ja tööturu osapooled, ma tahaksin kuulda teie arvamust, kui parlament oleks valmis aitama kaasa äh, valveaja, puhkeaja äh, ja äh, haiguspuhkuse probleemide lahendamisele, siis ma tahaksin, et te ütleksite meile, et äh, kus me peaksime rohkem, kuhu me peaksime rohkem panustama või kus võiks tulla ette sellist olukorda, et inimesed peavad töötama rohkem kui nelikümmend kaheksa tundi nädalas. palun rääkige mulle konkreetselt, tooge mulle näiteid mõningate sektorite kohta, ametite kohta, kus see vajalik on. Madame Linkevitš-Udis proua Blinkevitš-Jute, palun. suur tänu, proua esinaine selle küsimuse päevakorda võtmine oli väga tähtis otsus ja me lootsime, et me saavutame läbirääkimiste käigus ka pisut edusamme seoses tööaja direktiiviga. oleme nüüd kuulnud täna tööturu osapoolte esindaja organisatsioonide arvamust, ma tänan neid äh, nende arvamuste eest, nende arvamused on äh, lahknevad, mõned kaitsevad oma positsioone, teised teistsuguseid positsioone, mis on jälle nende omad, nii et olukord on keeruline ja kompromissi leidmine ei saa olema lihtne. ja kõik need küsimused puudutavad meid kõiki kõiki inimesi, kes töötavad kahekümne seitsmes liikmesriigis. kahe tuhande neljandal aastal liitus minu koduriik Leedu Euroopa Liiduga ja sellest ajast saadik olen ma töötanud, siis ma töötasin ähm, sotsiaalkindlustus- ja tööhõiveministrina ja tegin koostööd tööturu osapooltega Leedus ja kogu aeg oli meie peamiseks ülesandeks jõuda kompromissile ei saa otsustada, et jah, teie peate tegema ületööd mingi töötaja osas, kes kogu aeg on ju alati nõrgemas positsioonis. ja seetõttu leian ma, et me peame hindama tööturu muutusi, me peame hindama äh, tänase tööturu rolli ja seda, kuidas tööturg äh, võimaldab meie kümneaastaseid eesmärke saavutada. loomulikult äh, meie töötajate tervis ja ohutus on üks meie kõige tähtsamaid prioriteete, selles pole vähimatki kahtlust. teine oluline prioriteet meie jaoks on töö ja pereelu ühitamine. aga me peaksime ka vaatama, milline on tänase tööturu dünaamika ja paindlikkuse võimalused ja seda erinevates liikmesriikides liikmesriigid, kus on töö, tööjõu ülejääk, on olukord teistsugune kui riikides, kus tööjõust jääb puudu, ka tööturu osapoolte võimalused erinevates liikmesriikides oma huvide edendamiseks on erinevad. ja kõikide töötajate jaoks on oluline, et neil oleks võimalus siiski mõjutada oma tööaega ja minu meelest asjaolu, et me pole aastaid kokkule, kokkuleppele jõudnud, on äärmiselt kahetsusväärne. suur aitäh, tahaksin omalt poolt esitada kaks küsimust meie külalistele. esiteks, ma saan aru, et äh, te üritate kokku leppida sotsiaalpartneritega, tahaksin Business Europe'ile esitada küsimuse selleks, et kas see on selleks, et aega võita? mina sain asjast niimoodi aru, et äh, läbirääkimised äh, sotsiaalpartneritega ei leia aset kohe praegu või et on vähe lootust, et te kokku lepite omavahel, nii et miks siis nüüd niimoodi? ja teiseks, siin räägiti sektoripõhisest lähenemisest. ma mõistan, et võib-olla see ei ole enam nüüd ajakohane. ja millised on põhjused, miks sellest peaks loobuma? me oleme juba viis minutit ajakavast maas, sõnavõtjaid on mitu, ka komisjon tahab kindlasti sõna. nii et ütleme, et igaüks saab kaks ja pool minutit, kolm minutit. alustame siis vastupidises järjekorras. härra Pearson kõigepealt. Thank you very much, Chair uh,. Just some suur tänu, proua esinaine. minu poolt ka mõningad Äh, lühikesed kom-, äh, kommentaarid, tahaksin tänada kõiki liikmeid küsimuste ja märkuste eest, keskenduksin mõningatele küsimustele, küsimustele ennekõike, mis puu-, mida, millest rääkisin juba oma eelnevas ettekandes, võtame siin valveaja näiteks, mis on riigitöötajate jaoks äärmiselt oluline küsimus ja võib-olla on võimalus leida lahendus, öeldi siin, meie jaoks on lahenduse leidmine hädavajalik ja eks me lõpuks ikka lahenduseni ka jõuame, aga on siiski mõningaid mureküsimusi. ja mis puudutab erandeid, siis meie oma vastuses ütlesime, et meie meelest erandite lõpetamine ei ole soovitav kuid kui äh, valveaja küsimus leiab lahendust, oleme äh, me äh, on võimalik erandite kasutamist vältida. ma kavatsesin seda tegelikult juba öelda oma esimeses sõnavõtus, kuid kuivõrd aega polnud piisavalt, jäi see ütlemata meie esimese kuulamise vastuses juba ütlesime, et me oleme viinud läbi sektorite üleseid läbirääkimisi lahenduste leidmiseks ja suhtume praegusel hetkel positiivselt läbirääkimiste alustamisse uuesti. loomulikult kokkuleppele jõudmine ei saa olema lihtne, see saab kindlasti olema raske, kuid me vähemalt oleme valmis äh, üritama ja loodetavasti siis ka jõuame lahenduseni. Euh, suur tänu. ja nüüd palun härra Richard Poom. Thank you uh, to respond. suur tänu. hoolimata direktiivist on üle kahekümne miljoni töötaja Euroopas kes töötavad üle neljakümne kaheksa tunni nädalas ja minu meelest see tähendab suurt ohtu äh, tervishoiule tervi- ja ka ohutusele ja see seab ohtu ka töö- ja pereelu tasakaalu, kui me võimaldame pikki töötunde äh, ja pikki töönädalaid, äh, siis see takistab soolise võrdõiguslikkuse küsimuse ja töö ja pereelu ühitamise küsimuse lahendamist. mis puudutab äh, valveaega ja erandeid, äh, siis äh, kui valveaja küsimus leiaks lahenduse, siis see aitaks kõrvaldada ka erandite põhjuseid. väga paljud riigid on erandit rakendanud ja me ei tea, Äh, millisel määral seda erandit tegelikult kasutatakse. kui me vaatame andmeid mõningatest liikmesriikidest, siis mõningates liikmesriikides kasutatakse seda äh, väga piiratult ja valveaja küsimus on äärmiselt tähtis. ma arvan, et me võime realistlikult rääkida erandite lõpetamisest, äh, kui me lahendame erandite kasutamise põhjuste probleemi ja siis meie jaoks võtmeküsimus, kuidas meil saab olla tervise, toimiv tervishoiu ja ohutusega seotud õigustik, kui see on indiviidi otsustada, kuidas need asjad käivad? suur tänu, ja nüüd proua Volosinski, palun. suur tänu, tooksin välja kolm punkti, kõigepealt opt-out, ma rääkisin sellest juba oma esimeses sõnavõtus. kindlasti on ähm, variante, kuidas opt-out'i kasutamist vähendada, näiteks valveaja küsimuse lahendamisega, aga kindlasti referentsperioodi pikendamine kaheteist kuuni mitte kollektiivkonventsioonides, vaid siseriiklikus õiguses on vajalik härra Serkas, tööaeg peaks olema aastapõhine, Euroopa Parlament äh, sellega ette nägi oma eelmises ettepanekus, me rõõmustame väga selle üle, et parlament meie seisukohti toetab. teiseks, õiguslik alus ja ohutus ja töötervis loomulikult see, need sätted ongi just nimelt direktiivi õiguslikuks aluseks, nii et esimeseks eesmärgiks on töötajate tervise ja ohutuse tagamine, kuid samas peab arvestama ka uute tööviisidega, mis on hoopis paindlikumad, näiteks et ettevõtted peavad olema järjest konkurentsivõimelisemad praeguses üleilmastunud maailmas ja majanduses viimaks äh, härra Kristenselt, millistes sektoris on vaja rohkem kui nelikümmend kaheksa töötundi nädalas. jällegi me ei räägi, kas rohkem või vähem. tegemist on pigem äh, sellest, selles, et keskmiselt, milline see tööaeg on ja millise perioodi suhtes see välja arvutatakse, on selliseid sektoreid, kus teinekord on vaja töötada rohkem kui nelikümmend kaheksa tundi nädalas, siis kui aktiivsus on väiksem, siis jälle vähem, nii et peaks referentsperioodil tagama selle, et keskmiselt töötatakse nelikümmend kaheksa tundi nädalas, aitäh! suur tänu! ja edasi palun proua Varnek. Thank you suur tänu. mis puudutab äh, äh, sektorite äh, läbirääkimisi või sektorite üleseid läbirääkimisi, siis me tegelikult kogu aeg ju räägime sektorite ülesestest läbirääkimistest, sellepärast et me saame aru, et tegemist on laiaulatusliku ülevaatamisega ja need küsimused puudutavad kõiki Euroopa töövõtjaid ja me tahaksime saada endale terviklikku ettekujutust asjade seisust ja soovidest. härra Mann, mis puudutab soolise võrdõiguslikkuse aspekti, siis äh, jah, seda tuleb arvesse võtta, et saavutada töö ja eraelu tasakaal nii meeste kui naiste jaoks ja me tahaksime näha äh, viidet artiklile kolmkümmend kolm äh, aluslepingust ja eelmisel ajal, eelmine kord läbirääkimiste käigus sellest ei räägitud, aga praegu on meil ka näiteid selle kohta, äh, et äh, mehed nüüd äh, töötavad rohkem peres ka lapse saabudes ja naised vähem, naise saa-, vähem ja ja meeste tööaeg saavutab sageli sellistel puhkudel maksimumi ja naiste oma viiakse miinimumile. ja Äh, mis puudutab äh, neid erinevaid sektoreid, äh, kus on vaja tööaega pikendada, me ei ole tegelikult päris selget ettekujutust saanud tööandjatelt, et mille, millistes sektoris seda vaja oleks, sellepärast et kõik paindlikkuse võimalused on meie arvates juba praegu direktiivis olemas, on võimalus sõlmida või pidada kollektiivläbirääkimisi ja nendes sektorites, kus vajadus peaks olema, tuleb seda võimalust siis kasutada. Madame Rebecca. suur tänu ja nüüd proua Rebecca Schmidt suur tänu, suur tänu komisjonide liikmetele küsimuste ja kommentaaride eest, kõigepealt tahaksin rõhutada, nagu siin on juba rõhutatud eelkõnelejate poolt, et oleme täiel määral nõus sellega, et eh, direktiivi eesmärgiks on töötajate tervise ja ohutuse kaitsmine, see on täiesti selge, see on väga oluline eesmärk meie jaoks ja loomulikult direktiivi eesmärk peab jääma selliseks. samal ajal aga Business Europe'i seisukohast on oluline, et paindlikkuse elemendid, mis praegu praegusel hetkel direktiivis on, jäävad alles, sellepärast et ettevõtted äh, saavad sellisel juhul seda rakendada optimaalselt, äh, pidades silmas tervise ja ohutuse kaitset, äh, nagu öeldud. Ähm, siin tõstatati küsimusi selle kohta, et direktiivi on üle vaadatud, üritatud üle vaadata ja äh, seda ka valveaja palgalise puhkuse küsimustes ja kom-, komisjonilt küsiti, et miks ei ole siis edasi mindud sellega. minu jaoks on selge, et uue ümbersõnastamise küsimuse käigus ei olnud need ainukesed küsimused, millele keskenduti, vaid keskenduti tervele reale teistele teemadele, mis muutsid arutelud keerulisemaks, taheti direktiivi kohaldamisala laiendada ja sisu laiendada ja seetõttu me tahaksime sama viga vältida ja see mõnikord ja keskenduda täpsetele küsimustele. ma arvan, et härra Serkas ütles, et on oluline, et me äh, lahendame lahe, probleeme, mitte ei tekita uusi probleeme, oleme täiesti teiega nõus, me tunneme muret, et kui me vaatame direktiivi üle laiemalt, siis äh, see seab ohtu äh, kõik kokkulepped, mida on sõlmitud liikmesriikide tasandil, ettevõtete tasandil, tööturu osapoolte tasandil, äh, äh, küsimustes, äh, mis on väga eripärase, erilised, seotud sektoritega, ettevõtetega ja nii edasi, siin on, võib tuua siis mitmesuguseid näiteid töö ja eraelu tasakaalu ja, ja nii edasi kohta, kus on kokkuleppeid sõlmitud ettevõtte ja töövõtjate vahel siin rõhuti ka seda, et tuleks, rõhutati ka seda, et tuleb ehitada sildu. Äh, meie Business Europe'is arvame, et meie töötame konstruktiivselt selle eesmärgi nimel ja püüame leida tõeliseid lahendusi tõelistele probleemidele. mis puudutab ajakava, proua esinaine, siis äh, ma kardan, et äh, ma ei suuda teile praegusel hetkel midagi ajakava kohta öelda ja äh, te küsisite ka, et miks Business Europe nüüd toetab läbirääkimisi, loomulikult äh, esimese kuulamiste etapi käigus me ei äh, sulgenud päriselt ust läbirääkimiste ees ja ka nüüd, nagu minu kolleeg siin ütles, meie arvame, et tegemist on küsimusega, mida tööturu osapooled peaksid aitama lahendada ja me tõesti saame aidata kaasa lahenduse leidmiseni ja taha, ja, ja tahame seda iseäranis nende küsimuste vallas, mida mainisin, valveaeg ja palgaline puhkus suur aitäh, annan veel kord sõna komisjoni esindajale, härra Silvale. suur aitäh. alustaksin härra Mannile vastamisest, et kas me tõepoolest võtame tõsiselt sotsiaalpartneritega konsulteerimist me kaalusime erinevaid variante, tõime need välja ka oma teatises, kui enamik sotsiaalpartneritest mõlemal poolel lepivad kokkuleppele, jõuavad kokkuleppele ühes variandis, siis on see võimalus tulla välja ettepanekuga, aga paraku on ühistele seisukohtadele jõudmine keeruline ja seda mõlema poole osas. meie eesmärgiks ei ole mitte ainult leida kuldne kesktee, me peame arvestama ka selgust, ja ähm, seda, et sätted oleksid tõesti kohaldatavad. küsimus, et äh, mis me konsultatsiooniprotsessi jaoks äh, esitasime, nende osas on arvamused väga äh, lahkuminevad. hinnang tehakse enne ettepanekuga väljatulemist ja komisjon ei ole hetkel avalikustanud ühtle, ühtegi mõjuhinnangut, komisjon äh, on avalikustanud vaid uuringu, mis telliti väliselt ettevõttelt. nüüd rikkumismenetlustest, kuna on täiesti selge see, et direktiivi läbi vaatama ei hakata, alustab komisjon ka rikkumusmenetlusi nende liikmesriikide vastu, kes selgelt õigusaktiga vastuolus on. hetkel on käimas kolmkümmend neli rikkumismenetlust erinevate liikmesriikide vastu. ühel juhul on kohus teinud ka juba oma otsuse tegemist on äh, sotsiaalvaldkonna selle õigusaktiga, mille osas rikkumised on kõige suuremad. mõningatel puhkudel on liikmesriigid oma siseriiklikku õiguse, õigust muutnud ja kohtu ette minna ei olnud vaja, sest et vahepeal jõudsid nad oma siseriiklikku õigust muuta näiteks ähm, algajate arstide juhtum, teinekord pidid nad tegema tööd lausa rohkem kui kaheksakümmend tundi nädalas äh,, Äh, alustasime rikkumismenetlust, kuid liikmesriik siis muutis oma seadusandlust. aga loomulikult tegutseme hetkel väga aktiivselt selles valdkonnas. härra Hughes esitas küsimuse, komisjon ei saa äh, midagi siin testida, kui rikutakse hardat rikutakse õigusakti, siis avame, siis alustame rikkumismenetlust ja pöördume kohtu poole, seda saab teha ükskõik milline kodanik või ühendus, vastavalt direktiivi artikli kakskümmend kaks on opt-out'id lubatud, iseasi on nüüd see, kas see opt-out on vastav artiklile kolmkümmend üks põhiõiguste hardas. ja on võimalik alustada rikkumismenetlust ka hardale vastavalt ja mitte tulenedes direktiivist hästi, suur aitäh selle esimese mõttevahetuse eest meie ametiajal. ma saan aru, et meie töö osutub tulevikus kindlasti väga keeruliseks. sotsiaalpartneritele soovin järgmiseks üheksaks kuuks palju edu. ja loodan, et jõuame kokkuleppele, kõige paremale kokkuleppele. ja kindlasti ka parlamendisaadikud käsitlevad seda teemat veel. oleme nüüd selle päevakorrapunktiga ühele poole jõudnud ja lähme edasi järgmise päevakorrapunktiga, milleks on härra De Rossa raport üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste tuleviku kohta. meil tuleb läbi vaadata muudatusettepanekud, teil on sõna, härra De Rossa uh,. Thank you very much um.... suur tänu nagu ma saan aru, toimub äh, tohutu äh, saalist väljavoolamine, kindlasti minnakse lennukite peale ja ma ei tea, kuhu veel. Yes, well, thank you um,. First of all. suur tänu. kõigepealt ütleksin, et äh, räägime siin täna üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste tulevikust ja seega juba see määratlus ise äh, näitab seda, et äh, me räägime sellest, kuidas äh, üldhuvi sotsiaaltee-, sotsiaalteenused tulevikus peaksid välja nägema, kuid te, peame tegema seda vastavalt aluslepingutele, vastavalt lähimuspõhimõttele, kuivõrd lähimuspõte kohaselt on liikmesriigil äh, täispädevus need defineerida äh,, sealhulgas siis ka üldist huvi pakuvad sotsiaalteenused mida me aga saame teha tulevikku arvestades, on see, et me võiksime arvestada nende seisukohtadega, kes neid teenuseid pakuvad ja nende seisukohtadega, kes neid teenuseid kasutavad ja mina olengi käivitun, käivitanud suhteliselt äh, suure ja laiale ja laia konsultatsiooniprotsessi huvipooltega selle raporti koostamisel. kõigepealt tuleb kindlasti tunnistada seda, et Äh, nende teenuste puhul on tegemist äh, üldhuvi teenustega, mille on defineerinud liikmesriigid. kuid äh, Euroopa seadusandluse kontekstis ja aluslepingute kontekstis, nii nagu seda on tõlgendanud Euroopa Kohus, on mõned nendest teenustest tõlgendatud üldmajandushuvi teenustena, samal ajal kui nad on siis ka mittemajandushuvi pakkuvate teenustega seega äh, tuleb kuidagi ületada see lõhe majandushuvi pakkuvate ja mittepakkuvate teenuste vahel. tegemist on äärmiselt mitmekesise valdkonnaga, kuivõrd iga liikmesriik äh, pakub neid teenuseid erinevalt. kuid äh, nagu ma ütlesin, nendel lasub õigus need ise määratleda, kuid seda muidugi Euroopa seadusandluse ja aluslepingute kontekstis, nii nagu nad selle seadusesõnaga nõus on olnud nii et tõesti, äh, valdkond on ääretult keeruline. selge on äh, aga see, äh, arvestades uusi olusid, mida ma raportöör, raportis nimetan kriisiks, see majandus, finants ja panganduskriis, mida me üle elama, on teatud surve muidugi nende teenuste pakkumisele ja rahastamisele pannud ja on kujunenud välja ka uus olukord seoses Lissaboni lepinguga, mis Äh, artiklit neliteist on laiendanud ja täpsemalt defineerinud ära liikmesriikide kohustused, aga lisaks sellele ka kahekümne kuues protokoll on siin oluline. täna oleme ka olukorras, kus Euroopa Liit, kõik kolm institutsiooni on kokku leppinud, et me peame ühisturu lõpuni valmis ehitama ja, ja see on käivitanud arutelu avalike hangete ja riigiabi kohta, nii et me oleme näinud teatavaid liikumisi juba nendes valdkondades ja seega, kuivõrd meie vastutame äh, üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste eest, peame ära kasutama seda võimalust, äh, parandama ära need vead, mis on tekkinud teenuste pakkumisel ja rahastamisel koha peal seni ja eemaldama võib-olla need negatiivsed küljed, mis äh, tõusetuvad võib-olla Euroopa seadusandlusest nende teenuste pakkumisel, nii nagu paljud on sellele ka viidanud. ja selles kontekstis olen ma selle raporti siis äh, koostanud. Äh, siin on kolmkümmend seitse lõiget ja ainult neli sissejuhatavat punkti, aga tohutu hulk muudatusettepanekud on eri-, esitatud nii et äh, minu ülesanne äh, saab olema suhteliselt keeruline, et äh, nende muudatusettepanekute põhjal loetav raport kokku kirjutada, aga ka mõistlik raport, ega meil ei ole mõtet mingisugust jõulukinkide nimekirja siin üles reastada, ei ole mõtet ilusat värvilist raportit kirjutada, kui selles ei ole sisu. see oleks täiesti mõttetu töö ei ole mõtet juunikuuks, kui see arutelu peaks äh, päädima ko-, äh, kirjutada kokku palju sõnu, aga mis mitte midagi ei tähenda on tehtud ettepanekuid võtta välja teatud lõiked. kõik need muudatusettepanekud lükkan ma tagasi. igal lõigul siin raportis on oma mõte, nad peegeldavad reaalsust. on mõneid, mõningaid muudatusettepanekuid, mis tahavad välja võtta fakti väljaütlemised. Need ei ole sugugi poliitilist kaalu tihti üldsegi kandvad ma olen valmis aga inimestega muidugi läbi rääkima selle, miks nad tahavad ühe või teise lõigu välja võtta ja võib-olla siis äh, võin ma mõelda sellele, et kuidas nende äh, murega arvestada. ma ei ole üritanud mitte kindlasti selle raportiga oma poliitilist maailmavaadet kellelegi maa peale suruda, meil on vaja raamdirektiivi, meil on vaja vastavalt artiklile neliteist, on mõned öelnud, äh, siin konkreetne sea-, konkreetset seadusandlust üldhuvi sotsiaalteenuste osas või üldse üldhuviteenuste osas, ei, absoluutselt mitte. minu eesmärgiks on välja tuua Äh, problemaatilised piirkonnad. kuidas äh, äh, probleemid, mis tõusetuvad Euroopa seadusandlusest, kuidas neid oleks võimalik parandada, kuidas parandada teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust ja kuidas tagada nende teenuste pakkujate töö kõrge kvaliteet samuti. see on siis minu esimene märkus siinkohal. nii et minu eesmärgiks on jõuda nii laia konsensuseni kui võimalik, kuid eh, et samas jääks sellesse asjasse ka mingisugune sisu alles. järgmine punkt. nimelt on tehtud ettepanekuid lisandusteks ma täna ei lasku kõikidesse muudatusettepanekutesse, saate aru, kakssada kaheksakümmend viis on neid esitatud, ma ei hakka kõiki konkreetseid muudatusettepanekuid praegu välja tooma, ma loodan, et järgnevatel nädalatel ma saan igaühega kokku ja üritan siis kuidagi nii-öelda timmida seda sõnastust kõigile vastuvõetavaks. on li-, eh, lisandusi pakkuvaid muudatusettepanekuid, millega osaliselt olen nõus, on tehtud selliseid muudatusettepanekuid, kus sõnastust öö, eh, tahetakse muuta, sellega ma olen ka teinekord nõus. on mõningaid muudatusettepanekuid, mis lihtsalt paremini sõnastavad selle, mille ma olen öelnud ja ma olen täiesti valmis muidugi selliste parandustega. kuid äh, mõningate kolleegide käest tahan ma kindlasti saada selgitusi, miks selline on esitatud. näiteks on üks muudatusettepanek, milles tahetakse välja võeta välja võtta sotsiaalteenuste ja üldhuvi pakkuvate teenuste Äh, mõju VKE-dele. Business Europe meie kuulamisel ütles, et äh, nende mm, liikmete jaoks on üldist huvi pakuvad sotsiaalteenused äärmiselt olulised ja nende töö tegemise jaoks olulised ja sellepärast ma olen selle siia kirjutanud ja ma tahaksin tõesti kohtuda selle inimesega, kes selle muudatusettepaneku esitas, et ma saaksin aru, miks nad sellise muudatusettepaneku on esitanud, võib-olla nad tõlgendavad üle või tõlgendavad teistmoodi seda, mida ma olen kirjutanud see oli näide. nagu ma ütlesin, ei lasku kõikidesse äh, muudatusettepanekutesse üksi, üks, äh, üksikult. on muudatusettepanekuid, mille põhimõtet äh, ma võib-olla toetan, kuid sõnastus mulle ei meeldi. see on jällegi asi, millest saame ka ilmselt üle, jõudes siis kompromisstekstini üks punkte, mis väga palju muudatusettepanekuid ligi tõmbas, sealhulgas oli ka neid, mis tahtsid selle täiesti välja, et oli nimelt kõrgetasemeline huvipoolte rakkerühm. ma tahaksin tänada proua Pastošit temapoolse ettepaneku eest eh, alternatiivsena luua observatoorium mina üldiselt ei huvitu eriti sellest, milleks me seda keskust loo-, nimetame, olgu ta siis rakkerühm, mina nimetasin teda rakkerühmaks sellepärast, et rakkerühma sõna väljendab teatavat dünaamilisust, observatoorium mitte, aga ega see ei ole asja iva. küsimus on selles, et kuidas me saaksime natukene kaugemale minna sellest, et me räägime sellest asjast siin kojas näiteks, ja kuidas me saaksime tagada mingisuguse konkreetse edasimineku meie kodanike jaoks komisjon on omalt poolt pakkunud, et see, selle eesmärgi võiks ära täita Sotsiaalkaitsekomisjon. kuid nüüd on täiesti selge pärast äh, äh, seda, kui me täna hommikul kuulasime ära Euroopa Liidu Sotsiaalkaitsekomitee uue esimehe, on selge see, et see ei ole absoluutselt võimalik. nimelt äh, äh, Laurie Speech ütles, et nemad on nõuandev kogu, nemad esindavad kahtekümne seitset liikmesriiki pluss äh, komisjoni ja nad ei ole poliitiline üksus olgu see siis observatoorium või kõrgetasemeline rakkerühm, see ei ole oluline, minu meelest on vaja öö, äh, poliitilist kogu, mis suudab saavutada konsensuse ja suudab olla muutuste äh, mootoriks. sotsiaalkaitsekomitee, ma olen mitmetel põhjustel öelnud ka siin raportis, ei ole see kogu, millest me oleme huvitatud. Nendel on kindlasti oma roll mängida selles observatooriumis või siis rakkerühmas, ja väga oluline roll, sellepärast nad on ära teinud väga suure töö selles küsimuses äh, üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste valdkonnas. aga äh, minu eesmärk on siis midagi sisulist ära saavutada. nii palju sissejuhatuseks muudatusettepanekute osas. ma loodaksin, et nädala umbes kümne päeva pärast võiks teieni jõuda kompromissteksti eelnõu et kuulata ära, mis te sellest arvate, olen valmis äh, istuma kokku ka variraportööridega, et äh, rääkida läbi need küsimused. ja kui ma õigesti mäletan, on meil neli, neli-viis nädalat veel aega, enne kui me tuleme selle küsimuse juurde tagasi või isegi kuus nädalat, enne kui hääletame. aga neli-viis nädalat vist äh, selle ajani, kuni peaks meil olema mingisugune äh, arusaam sellest, mida me selle protsessiga saavutada suudame. suur tänu! suur tänu, äh, proua Telli ja siis proua Pastos, palun. suur tänu, proua esimees, härra raportöör, suur tänu tehtud töö eest. on täiesti tõsi et see arutelu kütab kirgi, kuid äh, loomulikult sellel kõigel on ka väga suur tähtsus. see on emotsionaalne äh, arutelu, sellepärast et me peame saavutama edasiminekut üsna tihti tehnilises valdkonnas, kuid millel on suur poliitiline tähtsus, üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste valdkonda mitmekesine, nende teenuste pakkujad on mitmekesised ja, ja mulle tundub, et selles äh, vallas on nii paljugi Euroopas äh, veel ära teha ja meie tekst äh, peab sellele panustama. me peame tagama selle, et me oleme omalt poolt võimelised panustama sotsiaalsesse edasiminekusse. kahekümne kolmandal märtsil komisjon näitas meile, et nad on meie sõnumi kuulda võtnud Äh, komisjon rõhutas konkreetset äh, põhimõtet, äh, mida ka oleme nõudnud ja lähimuspõhimõte on see, mida nad peavad kõige olulisemaks, olgu tegemist siis täpsustustega või määratlustega. ma olen esitanud muudatusettepanekud, suur tänu, et te nendele tähelepanu pöörate. pööran teie eri, tahaksin teie tähelepanu tõmmata muudatusettepanekule sada kümme ja sada kuuskümmend üheksa, mis puudutab ja, ja kakssada kolmkümmend, kakssada nelikümmend seitse eh, puudutab siis teenuste ressursse, aga loodetavasti jõuame heale kompromissile <laughs> eh, proua Pastos ja siis Marian Harkin. Eh, suur tänu. alustan tänades raportööri tegemist ei ole sugugi lihtsa ülesandega. praeguses sotsiaalmajanduslikus ja finantskontekstis eriti. tegemist on tööga, mida parlament teeb juba kahe tuhande seitsmendast aastast saadik, esimeseks oli siis Ferreira raport, siin on kolmekümne seitsme lõikega raport, muudatusettepanekuid, aga on meil siin lausa kakssada kaheksakümmend viis, mis näitab, et teema on väga poleemiline. ja ütleksin ilma igasuguse ebaselguseta välja, et tegemist on teemaga, mille osas on suured ideoloogilised ja poliitilised lahkarvamused ja ka need muudatusettepanekud jooksevad ide-, jooksevad ideoloogilisi jooni pidi. meie raportöör, kes on rahvaparteist on öelnud, et tegemist ei ole ideoloogilise küsimusega ja et parlament selles osas ei ole lahkarvamusel, aga kui ei nõustuta kui härra raportöör ei ole nõus avatud läbirääkimistega ja aruteludega ilma eelarvamusteta, siis ilmselt me oma erinevustest kaugemale ei jõua. kui meie Rahvaparteina esitame siin kustutamise muudatusettepanekuid, siis ei ole mitte selleks, et äh, tekitada suuremaid lahkhelisid, aga kindlasti räägime sellest kõigest ka kahepoolselt eesmärgiks ei ole ju parlamenti kaotelehte lahku lüüa sotsiaalküsimustes ja majandusküsimustes. oluline on sotsiaalne sidusus, territoriaalne ühtekuuluvus ja ka majanduslik loogika. muudatusettepanekud, mille autoriks olen mina, püüdlevad selle suunas, et meie jaoks on tegemist liikmesriikide pädevusvaldkonda jääva teemaga. meile valmistab muret see, et üldist huvi pakuvad sotsiaalteenused ei ole veel päriselt universaalsed, neid teenuseid tuleb hallata ka rahaliselt võimalikult tõhusalt nii et sellised on meie murepunktid. sidusrühmad on juba pikka aega rääkinud sellest, kui olulised üldist huvi pakuvad sotsiaalteenused on ja kuna need on nii olulised, siis peab neist rääkima ka suure ettevaatlikkusega praegu ei ole õige hetk, kus hakata defineerima täpsemalt Euroopa Liidu tasemel neid teenuseid. ühtlasi on meie jaoks muuhulgas olulised need teenused ka ühtse turu toimimise seisukohast Äh, sellepärast peab selgitama, mis on need majanduslikud üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused ja mittemajanduslikud. selles punktis oleme raportööriga täiesti nõus. esitasime ka vastavad muudatusettepanekud. nii et hetkel on järjekordselt meie peamiseks mureks see, et peab üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid täpsustama ilma et sekkutaks kuidagi riiklike, mm, piirkondlike ja kohalike taseme võimuorganite pädevusse. ükskõik, kas me räägime siin nüüd kõrgetasemelisest töörühmast või vaatluskeskusest, siis tegelikult see ilmselt läheb kokku sellega, mida Euroopa Komisjon ütleb, ütles järgmise etapi kohta, mis sa-, saaks alguse pärast hääletust loomulikult on vaja kontrollida seda, kuidas pakutakse üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid Euroopa Liidus, ükskõik kas kohalikul, piirkondlikul või riiklikul tasemel. Euroopa Parlamendina on meil kasutada andmed, parimad tavad ja saame neid jagada ja edastada alati positiivses vaim, vaimus ja just nimelt selles samas positiivse suhtumise vaimus eh, tehti ka ettepanek luua see vaatluskeskus. härra Terosale tahaksin öelda nii palju, et olen äh, täiesti kättesaadav, kui äh, tal soovib arutada meie muudatusettepanekuid ja ma loodan, et ta äh, ei keeldu mitte kustutamismuudatusettepanekute arutamisest mulle ei tundunud, et kuidagi proua raportöör oleks nii mõelnud, kõigepealt proua Harkin ja siis proua Blinkevitš-Jute. Äh, suur tänu. vabandan selle eest, et meie variraportöör äh, Louis Paul Alves, äh, teda ei ole kohal. ja kakssada kaheksakümmend viis muudatusettepanekut, see näitab, kui suurt huvi tunnevad äh, liikmed loomulikult, aga see näitab ka seda, et teatavaid poliitilisi raskuspunkte ju siiski on või äh, ja ma usun, et raportöör kindlasti leiab kokkuleppe, kui selline kokkulepe üldse on võimalik, aga mõningad kommentaarid meie variraportöörid. meie variraportöör ütleb, et kõik on nõus, et on vaja täpsustada eeskirju, äh, kuid ta kuidas äh, sellele lähenetakse erinevatelt. tema leiab, et äh, tuleks äh, subsidiaarsuse põhimõtet, lähimuspõhimõtet ühitada liikmesriikide ja Euroopa Liidu vastutuse põhimõtetega. ja kas seadusandlik raamistik on lahendus, seda, selle üle tuleb arutleda, mõningad tähtsamad küsimused. Äh, esimeste lõigete osas on äh, kerge leida kompromissi, nagu näiteks määratluse küsimustes äh, universaalne olemus, pangandusteenused, kohalikud ametivõimud ja nii edasi, aga on paragrahve, millele tuleb rohkem tähelepanu pöörata, nagu näiteks lõige seitse, kasumi maksimeerimine lähtuvalt äh, üldist huvi pakkuvatest sotsiaalteenustest ja nende vajadustest. lõige kaheksa, selle osas on vaja kokkulepet äh, ja selgitusi ja sama puudutab ka lõiget kümme. lõige üksteist on rohkem problemaatiline, mõned soovivad Euroopa Liidu eelarve suurendamist, mõned äh, on selle vastu ja samasugused lahkhelid puudutavad ka lõiget kolmteist. lõike kuusteist osas on võimalik saavutada kompromissi ja pärast seda, kui on vastu võetud äh, vastava kirjalik deklaratsioon. Äh, lõige seitseteist, ta ütleb, et äh, lõike seitseteist osas kus, kui me räägime siin Monte Grossi e-, eeskirjadest, riigiabi eeskirjadest, sellega seoses tuleb komisjoni uut teatist arvesse võtta ning lävide tõstmise Äh, nimel töötada ja samuti tuleb keskenduda ka hankereeglitele äh, riigihangete puhul. Äh, lõike kaheksateist puhul on samuti võimalik saavutada kompromisse, kriteeriumid ja liigitus, majandusteenused, mittemajanduslikud teenused ei ole tema jaoks kõige olulisemad, kõige olulisem on eeskirjade parandamine, et oleks võimalik teenuseid pakkuda kvaliteetselt ta leiab, et meil on võimalik ka rakkerühma või mis iganes nimega seda organisatsiooni kutsutakse, osas kokkuleppele jõuda ka mandaadi osas ja eesmärkide osas. ja ta usub, et on võimalik veel muudatusettepanekute abil dokumenti parandada ja loodetavasti kompromissid on võimalikud. proua Blinkevitš-Jute. suur tänu, proua esineja sooviksin tänada proua Terosat. härra Terosat, vabandab tõlk, tähtsa tehtud töö eest ja soovin talle edu kompromissi ja leidmise. minu muudatusettepanekud olid mõeldud äh, sätete täienduseks äh, raportis ja ma ei tahaks, et me piirduksime dokumendis ainult sotsiaalteenustega, mina tahaksin, et kaasatud oleks kõik avalikud teenused, ma olen nõus nende sätetega, mis puudutavad majanduslikke teenuseid ja mittemajanduslikke teenuseid ja positi-, sätetega, mis puudutavad meie positiivset seadusandlust, me teame, et Euroopa Kohtu lahenditest ei piisa õiguskindluse tagamiseks. ja ka teenuste pakkumise reguleerimiseks asjakohaste ametivõimude poolt. Ehm, meil on ka muudatusettepanek, mis käsitleb sotsiaalteenuste olemust. kõigepealt need teenused on väga erilised teenused, kuivõrd need teenused puudutavad erivajadustega inimesi. kuid me ei tohi unustada, et nende teenuste pakkujad on samuti erilised Äh, sageli on tegemist vabatahtlike organisatsioonidega, heategevusorganisatsioonidega ja on ka terve rida teist, teisi organisatsioone, indiviide, asutusi äh, ja selliste teenuste pakkujate olemus on eriline seetõttu ja seetõttu nad ei sõltu päris turuloogikast, tegemist ei ole tulu otsivate organisatsioonidega ja kõige olulisem on nende teenuste jätkamine ja ükskõik milliseid tingimusi me ei pakuks, äh, äh, jätkumine sõltub äh, inimestest, mitte teenustest. ja siis veel, sotsiaalteenuste reguleerimist tuleb toetada, sellepärast et töötingimusi tuleb parandada selles sektoris, ainult sellisel moel saab inimesi saab muuta neid teenuseid äh, atraktiivseks äh, töösektoriks äh, meie tööjõule ja soovin edu meie raportööre, tal on ees tõesti teha veel suur töö. Thank you very much um,. Well. suur tänu. tahtsin tänada kõiki. iseäranis sooviksin kõikidele kinnitada et äh, ma olen rohkemgi kui lihtsalt valmis kokkuleppele jõudma, ma tahaksin saavutada raporti osas äh, väga laiaulatuslikku üksmeelt, aga üksmeele saavutamiseks on mitmeid meetodeid ja üks äh, meetod oleks see, et lõpptulemus on sisuliselt null ja lähtuvalt teie kommentaaridest täna para-, õnneks me ilmselt selle tulemuseni ei jõua ja meie komisjon peab esitama raporti, millel on ka väärtus neile, kes äh, kasuvad neid teen-, kasutavad neid teenuseid, pakuvad neid äh, teenuseid äh, ka meile endale, liikmesriikidele, komisjonile, peab olema sellest kasu järgnevates läbirääkimistes ja muutustega seoses, mis aset leiavad, tegemist on algatusraportiga, mitte seadusandliku raportiga või õigusloomelise raportiga, aga loodetavasti on sellest raportist siiski kasu. ma äh, ei tahaks äh, siin arutelusid summutada, ma naudin arutelusid, aga erakondade vahel kokkuleppe saavutamine kom-, meie komisjonis äh, ja parlamendis äh, peabki aset leidma arutelude läbi, seetõttu olen äh, juba esitanud varases äh, fraasis, faasis kompromissettepanekute projektid, inimesed saavad siis need läbi vaadata, pöörduda tagasi minu poole ja siis võime edasi vaadata, kuidas, kuidas me edasi liigume. praeguses faasis ei olegi mul midagi lisada, ma olen rahul nende vastustega, mida ma kolleegidelt kuulsin, ma ei tahaks jätta sellist muljet, et raport, mille ma ette valmistasin, on lõplikult täiuslik, seda parandada ei saa. loomulikult saab seda parandada ja see raport ähm, võib äh, meie ühise töö tulemusena muutuda märksa paremaks äh, ja ainult läbi läbirääkimiste omavahel äh, saavutame selle tulemuse. ja hääletame me seda siis mais ja loodetavasti seda täiuslikku raportit. suur tänu, härra raportöör, teil on rohkem kui kuu praegu, et arutada kõiki neid muudatusettepanekuid, jõuda kompromissideni ja arutame neid kahekümne neljandal mail, et hääletada kahekümne viiendal. nüüd jõuame härra Kosa raporti juurde, mis räägib puudega isikute liikuvusest ja kaasamisest ning puudega inimesi käsitlevast Euroopa strateegiast kaks tuhat kümme, kaks tuhat kakskümmend. tegemist on teie raporti projekti läbivaatamisega, teil on sõna, palun. köszönöm szépen a szót. Kedves elnökasszony, kedves kollégák! lugupeetud proua esimees, daamid ja härrad minu jaoks on tegemist väga olulise hetkega, sest et ka ise ol-, elan puudega ja just nimelt see raport räägib inimestest, kellel on samuti puue. tänan kõiki toetuse eest ja selle eest mulle pakuti häid võimalusi raporti ettevalmistamiseks, mida ma hetke pärast teile ka tutvustan. keskendun põhielementidele. oluliseks põhimõtteks on siin see, see, et midagi saavutada, peab õigusi saama teostada tõhusalt meil on olemas konventsioon ja ka lisaprotokollid, aga sellest ei piisa, on vaja rohkemat, on vaja seda, et Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ning puudega inimeste strateegia tagaks inimestele vähemasti minimaalse elukvaliteedi tegemist on väga olulise raportiga, me räägime siin struktuursetest muutustest, mida tuleb arvesse võtta ja teiselt poolt äh, räägime ju takistusteta Euroopast. arvestama peab ka sellega, et puuetega inimesed kui ühiskondlik rühm tuleb kaasada, äh, tuleb arvata mm, ebasoodsas positsioonis olevate isikute hulka. see, need on need aluspõhimõtted ja nüüd äh, nendest aluspõhimõtetest lähtuvalt tahaksin tutvustada oma raportit. selleks, et meie töö strateegia suhtes ka sidus oleks, peame siia lisama mitmed elemendid. esiteks puudega inimeste inimõigused, loomulikult tuleb tagada inimõigused ka puudega inimestele. Euroopa Liidus on kaheksa miljonit puudega inimest, vabandust, kaheksakümmend miljonit puudega inimest tuleb lõpp teha nende diskrimineerimisele, tuleb pakkuda ka liikuvuse osas neile garantiisid, näiteks ligipääse kommunikatsiooniteenustele. tuleb koguda andmeid selleks, et oleks tõesti omavahel võrreldavaid statistilisi andmeid, mis võimaldaks tagada võrdsed tingimused kõigile. tuleb valmistada ette ka tõelis-, tuleb valmistuda ka öö, äh, hakkama saama demograafiliste ja sotsiaalsete muutustega, see eeldab, et tuleb eemaldada igasugused tõkked ja takistused, sest et ka demograafilised muutused nõuavad seda samuti ja me ei räägi siin mitte ainult sellest, mida sooviksid puudega inimesed. tuleb investeerida puuetega inimeste tulevikku, tuleb võidelda nende vaesuse vastu ja selles osas tuleb parandada ka puuetega inimeste elutingimusi, sest et puudega inimeste vaesuse määr on oluliselt kõrgem ülejäänud inimeste vaesuse määrast. Euroopa Parlament on juba mitmeid kordi tõstnud häält puuetega inimeste kaitseks, on võetud vastu otsuseid ja kiidetud heaks ka resolutsioone selles teemavaldkonnas. ja nendest on olnud mulle suurt kasu, kui ma valmistasin ette raportit. aga raport läheb kaugemale, eesmärgid on selgemad, me nõuame siin meetmete kohest kasutusele võtmist. ma loodan, et ka vabaühendused osalevad selles töös, ka nemad tuleb kaasata strateegiasse kolmekümnest märtsi, kolmekümnendast märtsist saadik olen olnud väga tihedalt ühenduses erinevate vabaühendustega, nad on tulnud välja väga paljude ideede ja ettepanekutega. eriti rõõmustan sellega, et olen, et meie suhtlemine variraportööridega on olnud väga hea, aga nagu öeldud, ka kodanikuühiskonna organisatsioonid ning vabaühendused peavad saama oma sõna sekka öelda ja kui kõike seda teha, siis ma usun, et raportiga, raporti osas suudame kokkuleppele jõuda juuni lõpuks. läbi raporti loodame panustada puudega inimeste elukvaliteedi parandamisele. palun, proua Blinkevitš-Jute ačiū labai, ponė pirmininkė, aš esu. suur aitäh. mind on nimetatud variraportööriks sotsiaaldemokraatide fraktsioonis ja esiteks tahaksin väljendada seda, et olen, väljendada tänutunnet selles osas, et olen variraportöör nii hästi välja töötatud raporti osas. meie koostöö on olnud väga hea, oleme kohtunud mitmeid kordi, et raporti projekti arutada raportöör on rääkinud puuetega inimeste liikuvuse parandamise olulisusest, samuti vajadusest eemaldada igasugused takistused, millega seisavad silmitsi puudega inim-. me peame kindlasti rakendama ellu ka Euroopa puuetega inimeste strateegiat ja seda ka siseriiklikult tahaksin teha paar omapoolset märkust. siin räägitakse takistustest, äh, puuetega inimeste integreerimisest tööturule, puuetega inimeste hulgas on tööpuudus väga kõrge ja üks põhjus selleks on see, et nad ei ole korralikult ette valmistatud tööturul osalemiseks. ja teiseks, kui puudega äh, inimesed või lapsed ei suuda järge pidada äh, haridusprogrammidega, õppeprogrammidega tavalistes äh, haridusasutustes. Äh, koolid ei ole kohandatud selleks, et vastata puuetega laste vajadustele. see on üks peamisi põhjusi, miks puuetega inimesed on sotsiaalselt tõrjutud iga liikmesriik peab andma hinnangu puuetega inimeste olukorrale oma tööturul. on vaja ellu rakendada eh, tööturupoliitikat, mis julgustaks puuetega inimesi töötama ning peaks olema kasutada ka konkreetsed stiimulid selleks, et luua töökohti puuetega inimestele. järelikult tuleb muuta õiguslikku alust, mille osas on veel mõningad diskrimineerivad sätted. tahaksin teie tähelepanu juhtida ka sellele, et ei ole veel konkreetset seisukohta äh, puuetega inimesi abistavate inimeste osas see kindlasti lihtsustaks seda, et ka näiteks äh, vaegnägijad ja kurdid leiaks endale koha tööturul. puuet ei peaks käsitlema kui vaid füüsilist äh, vajakajäämist, nagu me seda praegu teeme, peaksime keskenduma rohkem puu, puude sotsiaalsele mõõtele. näiteks kaks inimest, kes, kellel on sama puue neil, nad võivad olla täiesti erinevas olukorras, neil võivad olla täiesti erinevad vajadused ja ka võimalused. üks neist töötab võib-olla maapiirkonnas, äh, tal ei ole võimalik äh, või ta elab maapiirkonnas, tal ei ole võimalik äh, kasutada sotsiaalteenuseid ja seega on ta sotsiaalselt tõrjutud. tuleb pakkuda kõikvõimalikku sotsiaalteenuste teemalist infot ka peredele, kus elab äh, kus on puudega lapsi. ja peab tagama hooldusteenuse pakkumise, mis oleks kogukonnapõhine. selleks, et seda kõike teha, on meil vaja kasutada struktuurifonde ning liikmesriigid peaksid võimaldama uue sotsiaalse struktuuri rahastamist ning samuti töötajate väljaõpetamist selleks, et äh, rakendada ellu teatud äh, sotsiaalkaitsemeetmeid. ja et pakkuda ka parimaid töötingimusi hooldustöötajatele. peame mõtlema ka puudega inimeste peredele, sugulastele. väga oluline on pakkuda korralikke terviseteenuseid ning elutingimusi puudega inimestele. oluline on ka pidada kinni nende õigustest. tahaksin keskenduda siinkohal ühele konkreetsele probleemile. Euroopa Liidu integratsioonipoliitika ning ka liikmesriikide integratsioonipoliitika võib olla väga erinev, see ei ole alati eh, sidus üritame siin mitmete probleemidega hakkama saada, aga integratsiooniprotsess ise on üsna aeglane, me ei keskendu sotsiaalse tõrjutuse põhjustele, vaid pigem äh, tegeleme tagajärgedega. esiteks tuleb eemaldada igasugused takistused ja edasi tegeleda diskrimineerimisest, tõrjutusest ning töötusest tulenevate probleemidega. tahaksin tuua teile ühe näite see oli, selle sain Vaegnägijate Ühendusest. siin Brüsselis on mini-Euroopa, seal peaksid olema ka aga ähm, asjad, mida saaksid vaegnägijad puudutada. selles pargis nüüd on olemas siiamaani olid seal esemed, mida said vaegnägijad ka kätega katsuda, aga nüüd on öeldud, et edaspidi neil seda õigust enam ei ole. nii et milline hinnang siis sellisele olukorrale anda, mis on tekkinud siinsamas Euroop- äh,, siinsamas Brüsselis? härra Jüri, palun. Äh, suur tänu, proua esinaine. mina olen nende seas kes äh, on väga palju ära teinud äh, puuetega inimeste heaks ja kes on selle raporti, seda raportit kindlasti toetanud, kuigi loomulik on see, et tuleb vältida äh, see, seda lõksu, et hakatakse nõudma väga palju ja, ja selliseid asju, mis ei ole realistlikult ähm, saavutatav. härra Adam Kosa raport väldib kõiki neid lõkse minu meelest ning äh, ei ole võtnud traditsioonilist lähenemist ning äh, on tähelepanu alla toonud just nimelt kõige olulisemad küsimused, inimõigused, diskrimineerimise vältimine ning ära on mainitud ka väga olulised aspektid mis äh, tähelepanu nõuaksid. näiteks äh, puuetega inimeste probleemide tõlgendus võimalusena tulevikuinvesteeringute jaoks ning äh, seda kõike harmoonias Euroopa strateegiaga, Euroopa puuetega strate-, inimeste strateegiaga. ja on välja pakutud siis üheskoos selle strateegiaga täiesti kasulikke valikuvariante, see on kasulik raport, realistlik äh,, äh, uurib pinda võimaliku ühistöö äh, ja tee osas ning äh, ma kutsun teid üles seda toetama ja mul on väga hea meel, et koostöö teiste fraktsioonidega on äh, viinud äh, selleni, et meid ilmselt saadab edu ja me peame olema uhked selle raporti üle. proua Harkin, kes saab viimasena sõna. suur tänu! ja äh, tunnustusavaldus ka raportööri selle raporti osas, nii nagu härra Ööri ka hetk tagasi ütles, on raportöör Koosa kaotanud kõik kõige olulised, katnud kõik kõige olulised küsimused. proua Linn on meie raportöör ja meie variraportöör ja palus enda nimel kõneleda. aga ma isiklikult ütleksin enne see, kui lähen tema avalduse juurde, üht. mul on nimelt väga hea meel selle üle, et äh, raportöör on pannud äh, selle Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia konteksti ja on selle tõstnud äh, siis vajaduste, oskuste ja töökohtade peatüki alla. Äh, lõikes üks kutsub ta üles äh, andmete kogumisele teenuste osas puuetega inimestele ja minu meelest selline andmebaas oleks väga kasulik. arvestades seda, et üks meie eesmärkidest on vähendada vaesuses elavate inimeste arvu, kuid arvestades seda, et puuetega inimestel on suurem oht laskuda vaesusesse kui teistel ühiskonnas, oleks võib-olla siin võimalus kaaluda ka eristatistika väljatoomisele, selleks et saada head infot äh, selle kohta, et kuidas elavad need inimesed, kes on puuetega ja kes on vajunud vaesusesse. mis nüüd aga puudutab proua Linni seisukohti, siis äh, tema ütleb järgmist see kauaoodatud strateegia on väga oluline osa täitmaks vaakumit tänastes Euroopa äh, lubadustes äh, teenuste ja, ja puuete aluse diskrimineerimise vastaseks, äh, teenuste tagamiseks ja puuetega seotud diskrimineerimise vältimiseks. Euroopa vananedes ilmselt väga paljud meist leiavad ennast mingil hetkel puuetega inimeste seast, kuivõrd me elame järjest kauem ja kauem ja seega meil on vaja meetmeid, mis tuleb rakendada täna ja ja need puudutavad väga paljusid inimesi. oluline on see strateegia õigesti paika saada ja tagada võrdne kohtlemine kõikidele kodanikele. Belgia eesistuja otsus äh, selle aasta alguses allkirjastada puuetega inimeste ÜRO konventsioon oli suur samm edasi ja väga tervitatav ja vaatamata üheteistkümne liikmesriigi äh, tõrkumisele, kes sellele deklaratsioonile keelduvad alla kirjutamata. poliitilist tahet on vaja nõukogus selleks, et äh, edasi saaks minna võrdse kohtlemise direktiiviga selleks, et kõik saaksid nendest teenustest, mida paljud peavad iseenesestmõistetavaks kasu. seega on ettepanekud väga teretulnud komisjonist, eriti ÜRO äh, konventsioonile viitamine ja kuue tuhande üheteistkümnenda aasta võrdsuse direktiivile viitamine väga teretulnud. ma võib-olla viitaksin ka Euroopa äh,, tervitan võib-olla natukene ettevaatlikumat äh, teenustele juurdepääsu direktiivile viitamist aga eh, ma olen veendunud selles, et kõigepealt tuleks eh, kõik need projektid, mis on juba käivitatud, eh, lõpule viia, enne kui uut seadusandlust hakkame looma. suur tänu, ütleb proua Linn proua Koosale ja teistele mm, puuetega inimeste grupi liikmetele. Euroopa Puuetega Inimeste Liit on juba toetanud seda dokumenti ja, ja nende ettepanekuid tuleks kindlasti võtta arvesse raportööri poolt. suur tänu ja nüüd saab sõna härra raportöör koos. suur tänu, proua esinaine. Eh, suur tänu kõikidele debatis osalenutele. ta, sain sellest kinnitust selle kohta, et olen asunud õigele teele, ütlen teile ausalt, et kui ma selle tööga pihta hakkasin, oli mõtteid palju, nimekiri, millest oleks võinud rääkida, oli väga pikk, kuid ja nagu te isegi aru saate, tuli kindlasti kaasata sellesse töösse vabaühendused ja, ja selgus, et ei ole võimalik raportisse kinni, sisse panna pikka soovide nimekirja. tuli välja selgitada see, millised on meie eesmärgid ja, ja pidime jääma siiski reaalsuse piiridesse niimoodi ainult saaksime me panustada omalt poolt Euroopa puuetega inimeste strateegiasse. lubate, tooksin mõned näited, nii nagu tegid ka need, kes äh, sõna võtsid. räägiti juba sellest, mis on ülioluline. nimelt äh, ülioluline on äh, austada puuetega inimeste õiguseid ning puuetega inimesed peavad muidugi, nendel on vaja ühiskonna äh, austust. statistika kogumine. mina olen seisukohal, et Euroopa Liit ei saa sekkuda siin, kuivõrd meil ei ole andmeid, kehtivat statistikat puuetega inimeste kohta me ei tea tegelikult, kui palju on liikmesriikides inimesi, kes eh, elavad liikmesriikides, me ei saa kõiki neid seega aidata Euroopa poliitikate läbi. ja seega ma arvan, et jah, tõesti, demograafiliste muutuste aspekt on väga oluline. siin raportis on meie eesmärgiks tuua esile see, et sotsiaalkindlustussüsteemid on praegu väga ülekoormatud ja on seda tulevikus ilmselt veelgi enam, sellepärast et puuetega inimestel on suur vajadus erinevate teenuste järele. ja väga palju tähelepanu olen pööranud sellele, et äh, tooted ja teenused oleksid kättesaadavad äh, ka äh, puuetega inimestele ja nüüd äh, avalik sektor, sellele olen samuti väga palju tähelepanu pööranud, sellest on väga palju räägitud. ja veel üks küsimus, millest veel täna ei ole juttu olnud, nimelt peaksime me keskenduma ka tööhõivesektorile, äh, selleks, et oleks juurdepääs tööturule ka puuetega inimestele, aga et sellel tööturul ka siis piisav kaitse nende jaoks ette nähtud väga paljud puuetega inimesed ei, ei saa mitte kunagi siseneda avatud tööturule. kuid sellegipoolest tuleb neile töökohad tagada. ja kindlasti tuleks suurendada ka puuetega inimeste haridustaset ja kutseharidustaset. kolleegid rääkisid sellest, kui oluline on keskenduda Eh, puuetega tudengitele, kellel ei ole täna kõikides liikmesriikides eh, tavainimestega võrdseid eh, võimalusi. see tuleneb konkurentsist, milles ülikoolid tegutsevad. meie peaksime rohkem investeerima puuetega inimestesse, kui me seda teeksime, siis oleksid ka nemad konkurentsivõimelised ja võiksid meie konkurentsivõimele kindlasti oma tööga kaasa anda, nemad maksaksid siis ka makse ja see tooks kindlasti riigi investeeringut, see teeks siis riigi investeeringud neisse tuluseks ja seda tooni ma tahtsin väljendada oma raportis. suur tänu kõikidele teie toetuse eest, suur tänu öeldu eest ja ootan siis suure huviga juba nüüd edasi teie muudatusettepanekuid. ja ma loodan, et me suudame jõuda kokkuleppele kõikides küsimustes, kõikides mõistlikes küsimustes. suur tänu, härra Koosa. Teie raporti projektile võib esitada muudatusettepanekuid kuni kahekümne seitsmenda aprillini. langeb see tähtaeg keskpäeval ja pärast seda räägime asjast uuesti kahekümne neljandal mail. ja tahaksime selle vastu võtta kuueteistkümnendal juunil, kui oleme ära kuulanud äh, ka keskkonnapetitsioonide ja naiskomisjoni õiguse arvamuse. selle päevakorrapunktiga on nüüd asi ühel pool ja enne kui läheme järgmise punkti juurde, on mul teile üks teadaanne. nimelt äh, triloog, nii nagu ma selle välja kuulutasin, meie töö alguses leidis aset eile, seda siis härra Kassleri raporti osas puudutab see Euroopa äh, aktiivse vananemise aastat. esimene triloog kohtus to,, toimus eile, sellega me läbirääkimisi veel küll lõpule ei viinud, kuid äh, suurt edasiminekut äh, suhteliselt suutsime siis saavutada teatud küsimustes ja arvestades neid seisukohti, mille meie komisjon hääletusel vastu võttis, mõte tuua sisse kultuurimõõde aktiivsesse vananemisesse leidis nõukogu poolt heakskiitu ja samamoodi õnnestus meil sisse tuua mitmekesisuse mõõde ja, ja see tuleb rohkem rõhutada mittediskrimineerimise olulisust ning äh, määratlesime ära, kes siis peaksid osalema sellel aastal äh, nii Euroopa liikmesriigi kohalikul regioon- ja regionaalsel tasandil ning järgmisel triloogil, mis leiab aset kolmandal mail, äh, jääb üle rääkida veel kahest küsimusest, mis ei ole sugugi lihtsad, kuid loodetavasti siiski suudame me jõuda kokkuleppele selleks, et Ungari eesistumise aja jooksul Äh, esimene lugemine läbi läheks. nimelt peame rääkima siis veel pealkirjast ja eelarvereast, mis on kindlasti äh, see kõige suurem konks kogu selles asjas. nii palju siis teadaandest äh, selle kohta ja lähen kahekümnenda päevakorrapunktini, millega ma peaksin teile tutvustama meie arvamust kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve osas ja peaksime ära määratlema ka mandaadi läbirääkimisteks eelarvekomisjonile nendes küsimustes, mis puudutavad meie komisjoni. eelarvekomisjoni raportööriks sellel aastal on proua Francesca Balzani ja see arvamus, mille ma teile siis nüüd äh, välja pakun, keskendub meie komisjoni prioriteetidele kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarveprotsessi juures, nii nagu selle koordinaatorid ühe koosoleku jooksul äh, paika panid, kümnendal märtsil täpsemalt. selle arvamuse sisu äh, võtab arvesse Euroopa Liidu eelarve raamistikku laiemalt, Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegiat teisisõnu ja meie komisjoni puudutab see strateegia kahe konkreetse eesmärgi puhul kõigepealt siis tööhõive suurendamine ja sotsiaalse vaesuse, sotsiaalse tõrjutuse vastune või öö, võitlus ja teiseks siis need lipulaeva eesmärgid, uued töökohad, noorsooalane töö ja võitlus vaesusega. ma teeks, ma tahaksin rõhutada seda, kui oluline on see, et liikmesriikide eelarve oleks nii-öelda täiendavaks Euroopa Liidu eelarvele, kui me tõesti tahame edukalt selle strateegiaga ellu rakendada. meie ettepanek on ka rõhku panna öö, uutele ressurssidele ja mis tooksid äh, häid tulemusi selleks, et vähendada meie sõltuv, sõltuvust näiteks eriti sotsiaalvaldkonnas. ja eile tehti ettepanekuid ettevõtete ümberkorraldamise, kujundamise kohta ja milliseid samme tuleks võtta selles valdkonnas. ja nüüd lõpetuseks äh, eelarveridade puhul, mis on juba määratud, üleilmastumine või progressi programmi kasutamine või Euroopa Sotsiaalfond, seal loomulikult me palume, et meie koja eelarvepädevad ametid peaksid valvet selle üle, et need eelarveread saaksid ka piisavalt rahalisi vahendeid ja et neid vahendeid siis kasutataks reeglitepäraselt meie prioriteetide elluviimiseks ja viimane punkt, mis on lisandus kuid meie meelest oluline öö, uues poliitilises kontekstis, mis on välja kujunenud. nimelt tuleks arvestada ka partnerlust Vahemere piirkonna riikidega me sooviksime, et eritähelepanu pöörataks äh, äh, nii äh, sotsiaalsele dialoogile kui ka arengu taaskäivitamisel mm, selleks, et äh, viidaks kollektiivläbirääkimised ka seal läbi äh, korraliku alusel. nii palju siis lühidalt sellest arvamusest äh, minu poolt, aga, aga nagu ma aru saan, proua Turunen ja proua Harkin on palunud sõna ja teile ma sõna ka kohe annan, nii et proua Turunen. Thanks a lot uh,, Mrs Chair. suur tänu, proua esinaine. väga raske on uh, selle ettepanekuga mitte nõus olla, see vastab meie komisjoni soovidele, tegemist on hea ettepanekuga. meie jaoks on oluline see, et esimese punktina on rõhutatud, et eelarve peab toetama Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, sellel strateegial iseenesest puudub veel eelarve ja sellel eelarvel on vaja eesmärke, kui me ta-, või e, sellel strateegial on vaja eelarvet, kui me tahame eesmärke täita. ja mis puudutab äh, punkti kümme, Põhja-Aafrika, äh, väga oluline on, äh, et me toome selle meie komisjoniga, see on mulle meeltmööda ma tahaksin tõenäoliselt teha muudatusettepaneku selleks, et äh, täpsustada täpsemalt punkti number kaheksa, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi. ma tahan rõhutada seda, et fondi tuleb täiel määral ära kasutada, et kriisi sotsiaalsete tagajärgedega toime tulla, sealhulgas äh, võidelda noorte tööpuuduse vastu, siis äh, tööoskuste suurendamine ja, ja sotsiaalse tõrjumise vältimine. ma ei tahaks sisuliselt midagi muuta, kuid tahaksin täpsustada täpsemalt meie poliitiliste lähenemist. ja ma ei tea, kas see kuulub meie komisjoni pädevusse, kuid me võiksime lisada, et eelarvepiirangute ajal võiks uurida ka uusi tuluvõimalusi, sealhulgas omavahendeid või siis finantstehingumaksu selleks, et et rahastada töökohtade loomist, kvalifikatsioonide uuendamist ja, ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, seda siis tööhõive ja sotsiaalperspektiivist lähtuvalt. ma ei tea, kas see on meie pädevuses, selle üle me võime veel rääkida, nii et e, kui ma ei eksi, siis tähtaeg on mais ja sellise, selleks ajaks ma arvan, selle hea arvamuse osas saavutame ka hea kokkuleppe. Äh, Monsieur Sarkas, Madame Arkin proua Hakel ja siis härra Sõsarkas. suur tänu. ma olen jällegi eelkõnelejaga nõus. proua raportöör, te tõesti äh, olete arvesse võtnud kõiki meie komisjoni tähtsamaid äh, punkte ja ülesandeid lõikes neli räägite, et kui olemasolevaid vahendeid ei kasutata innovatiivsemalt ja tõhusamalt liikmesriikides, ei ole eelarve konsolideerimise protsess jätkusuutlik. ma hindan küll raportööri äh, soove, kuid ma arvan, et innovatsiooni tase, mida vaja läheks selleks, et konsolideerimist siin tagada, oleks siiski äh, lausüüratu. Äh, aga me räägime siin äh, liikmesriikide eelarvetest ja Euroopa Liidu eelarvest sageli ja kooskõlastamist äh, ja kindlasti ja sellega seoses on meil jätvaid piiranguid ja liikmesriigid mõõdavad äh, Euroopa Liidu eelarve koostamise selles osas raskeks. mis puudutab mikrofinantseerimise küsimust, siis ma toetan seda, aga ma rõhutaksin äh, võib-olla rohkem selle potentsiaali seoses töökohtade loomisega ja, ja see võib-olla aitab äh, väikeseid mikroettevõtteid luua ja igal juhul see on äh, potentsiaalikas algatus. rääkisite ka Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondist ja seostasite seda äh, ettevõtete üle, ümberstruktureerimise ja heade tavade levitamisega. võib-olla seda võiks täpsemalt laiendada, kuid ma olen nõus teie põhimõtetega, võib-olla võiks seda siin siiski natuke laiendada ja täpsustada jällegi sõnastuse osas ja jälle pidades silmas meie raporteid ja pro-, härra ja puuetega inimeste esipuutuvaid raporteid, vaesusriskis olevate inimeste, äh, inimest käsitlevat raportit, ma arvan, et programme võiks toetada. Äh, ja siia võiks kirjutada siis äh, rändrahvad ja teised haavatavad rahvastikurühmad. Sarkas suur tänu, teen väga lühidalt, sest et põhimõtteliselt olen ma äh, sellega nõus. Äh, te, ühesõnaga ma loodan, et kõik need ootused ka täidetakse. Te räägite siin juhtalgatustest ja rahastamisest, siis minu arvates rahastamine on juba tagatud äh, loomulikult äh, äh, iseasi on see, et kui palju sellest rahast, vahendustest äh, suunatakse konkreetsetele algatustele, nii et sellele pöörame erilist tähelepanu. pigem on küsimus sellest, kuidas seda rahastamist kasutatakse. Te võite tulla välja ka selle kohase muudatusettepanekuga, kallis kolleeg. suur aitäh kõikide märkuste eest, kindlasti kajastuvad need ka teie tulevastes muudatusettepanekutest ja siis äh, räägime nendest juba kõik kuus, üks, kõik koos. üks küsimus, millest ma rääkida ei saanud, äh, tulenevalt meile kõigile teada-tuntud piirangutest tahaksin aga siiski ennetada juba mõningaid arutelusid, näiteks nii-öelda vahekategooriad. ühtekuuluvusfondides ja Euroopa Sotsiaalfondi rahastamise osas. ma ei tahaks, et seda tehtaks, et äh, rahastataks fonde sotsiaalfondi arvelt ja sellekohased muudatusettepanekud ka teen. suur aitäh teie sõnavõttude eest, teil on aega muudatusettepanekuid esitada viienda maini, arutame neid kahekümne neljandal mail ja hääletame kahekümne viiendal. see päevakorrapunkt on seega lõppenud ja nüüd jõuame meie viimase päevakorrapunkti juurde, ma vabandan kolleeg Edith Baueri eest, ees, sest et äh, kell on tõesti juba väga palju aga olukord selline on, nii et proua Baueril on sõna selleks, et tutvustada oma arvamuse projekti struktuuri ja ühtekuuluvusfondide kasutamise kohta, mida on õpitud Euroopa Liidu edasist ühtekuuluvuspoliitikat silmas pidades. see on Regionaalarengu Komisjoni raporti kohta käiv arvamus, teil on sõna, proua Bauer.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 aga see on vaid neljandik sellest, mille ma esialgu välja töötasin ja pidin siit siis ülejäänud kolm neljandikku ära võtma, sest et äh, piirangud on üsna suured. Euroopa kahe tuhande kahe tuhande, tuhande kahekümnenda aasta strateegia, kui me tahame, et seda tegelikult ka ellu rakendataks, peabki see põhinema nendel samadel fondidel, nii et ei ole sugugi juhuslik, et me peaksime äh, fondidest rääkima. oma arvamuses keskendusin äh, nende ele-, nendele elementidele ja probleemidele, mis äh, on ülejäänud arutelu aluseks. me teame, et ühtekuuluvus äh, poliitikas kasutatakse fonde üsna hästi ära, aga siiski äh, saaks nende kasutamismäära veelgi tõsta analüüsi läbi viies tekkis meil üks raskus. inimesed, kellel on, oleks vaja kasutada vahendeid fondist, eh, ei saa alati vajalikku eh, infot, nagu proua Lope Fontanier ka ütles, siis see ei ole piisavalt eh, selge, eriti lõppkasutajate jaoks nii et äh, see probleem tuleks lahendada, peaks võimaldada ka, võimaldama ka suuremat ettearvatavust fondide puhul, eriti kui rääkida siin väikes, väiksematest projektidest, siis nende läbiviijad ei suuda tagada vajalikku kaasrahastamismäära. ja see ei puuduta mitte konkreetselt vaid seda fondi, vaid ka kõiki teisi, tuleb vähendada bürokraatiat ja tuleb äh, anda hinnang äh, põhinedes tulemustel. tundub, et siin vaadatakse vaid raamatupidamist ja dokumente, uuritakse läbi viimanegi kirjavahemärk ja et mitu senti jäi kulutamata. näiteks, et bensiini hinda ei olnud siin ette nähtud nii, nagu oleks pidanud ja nii edasi. aga juhtub, et keegi ei tegelegi konkreetsete tulemustega. ilmselt ei ole selles osas keegi minuga eriarvamusel. kõik need probleemid või vähemasti enamik neist ei käi mitte ainult ähm, selle fondi kohta, vaid kõikide struktuurifondide kohta standardid ja reeglid peaksid olema paindlikumad. sest et ei saa ju lubada seda, et kui me lahendame sotsiaalfondi probleemid, siis teistes fondides need probleemid jäävad alles. tuleb ikkagi mõistlikult käituda ja kõiki reegleid sarnaselt kõikide fondide puhul rakendada regionaalarengu komisjon on olnud väga mõistlik ja loodame, et lõpptulemus on positiivne. ehk siis paistab, millised raskused tekivad, te ei andnud mulle märku sellest, et siin oli probleeme teie arvamusega, aga eks siis näeb edasi. proua Hirš, palun. suur tänu proua esinaine. ja ma tahaksin siinkohal ka kasutada võimalust ja tänada raportööri. jah, Sotsiaalfondi kohta võib öelda nii mõndagi ja palju enamgi. mul on hea meel, et te olete töögrupis aruteldud asjad kirja pannud ja need on ju tegelikult mõtted, mida meile on edastanud inimesed koha pealt, inimesed, kellel on õnnestunud sotsiaalfondist toit, toetust saada. Nad räägivad äh, bürokraatiast äh, ja sellest, kui keeruline on väikestel organisat-, organisatsioonidel äh, neid bürokraatilisi tõkkeid ületada ja omavahendeid juba ette kätte saada me täname teid tehtud töö eest, meie anname oma poolt parima selleks, et äh, veel kvaliteeti parandada muudatusettepanekuga oma äh, kaasrahastamine erinevate fondide vahendeid kasutades äh, on erinevad küsimused, mida tuleb kaaluda, aga kõik kõige olulisemad asjaolud olete te kirja saanud. ja on suur rõõm näha, et me saadame selge sõnumi komisjonile. Köszönöm szépen, elnök asszony, bár maga, maga... Suur tänu. minu arvamus kajastub täielikult olemasolevas tekstis ja väga hea, et tekstis on keskendutud äh, peateemadele tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, et me räägime sellest juba pikka aega, lausa terve aasta, räägime sellest strateegiast ja tundub, siis tundus, et ühtekuuluvuspoliitika praktikas kaob täiesti ära ja et me pidime oma lähenemist muutma, aga nüüd näeme, et samm-sammult oleme mõistnud erinevaid probleeme, tulnud välja konkreetsete ettepanekutega nende lahendamiseks ja mitte meie ainult ei ole teinud suuri jõupingutusi, seda on teinud ka Euroopa Komisjon ja liikmesriigid. kuigi raskusi on mitmeid, peame edasiminekut samuti arvestama ja see kindlasti peaks peegelduma ka arvamuses. väga oluline on see, et tekstis viidatakse kaasrahastamisele. lõpp, projektide lõpus ei peaks rääkima vaid äh, raamatupidamisest ja dokumentidest, vaid sellest, et hinnataks ka konkreetseid tulemusi. tingimused, millele vastavalt on võimalik saada mm, Äh, rahalisi vahendeid sotsiaalfondist ja jätab paljud inimesed juba ette välja. osad bürokraatia pärast, teised just sellepärast, et äh, neil ei ole võimalik saavutada sellist kaasrahastamise määra. ei ole ju sama, kas äh, konkreetne inimene on pärit mõnest rikkamast piirkonnast või või näiteks Bulgaariast, Rumeeniast või, või ka Ungarist, miks mitte, on ka ju Prantsusmaal selliseid piirkondi, kus on olukord hoopis teistsugune, Pariis ja Reunioni saar ei ole ju üks ja sama aga kohalikud äh, omavalitsused peavad äh, täpselt samu tingimusi täitma. aga igal juhul leiditi raport on väga hea. suur aitäh, proua Paul, kas tahate lõpetuseks veel midagi öelda? Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát igen, sok minden kimaradta a... Suur tänu. Jah, siit on nii mõndagi välja jäänud. Me räägime siin küll kaasrahastamisest, aga samas peaks rääkima ka mitme erineva fondi poolt kaasrahastatud projektidest, see on üks oluline teema, mis siit välja jäi, on ka teisi. aga arvestades eilse aruteluga töörühmas, ma arvan, et edasi minna on võimalik tundub, et ka Regionaalarengu Komisjoni tekst liigub umbes samas suunas. suur aitäh teie märkuste eest ja äh, ootan teie muudatusettepanekuid, ka ise esitan terve rea, et täpsustada teemasid, mis siit välja jäi. nii et tundub, et meie järgmist äh, tööetappi siis rikastate paljude muudatusettepanekutega. Need muudatusettepanekud tuleb esitada enne kella kahtteist, kolmandal mail, selleks et saaksime need läbi vaadata kahekümne neljandal mail ja kahekümne viiendal mail ja kompromissmuudatusettepanekud viieteistkümnendal mail hääletame, vabandust, viieteistkümnendal juunil hääletame kuueteistkümnendal juunil ja Regionaalarengu Komisjon teeb oma otsuse kahekümne esimesel juunil. kui muid küsimusi ei ole, siis teen ettepaneku kohtuda, nagu ette nähtud, kahekümne neljandal mail kell üheksa null null meie järgmiseks, järgmisel koosolekul kena õhtut kõigile, aitäh neile, kes koosoleku lõpuni saali jäid! ja aitäh ka tõlkidele